lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast meie esimesele koosolekule pärast aastavahetust. soovin teile kõigile suurepärast edukat uut aastat, jääge terveks ja rõõmsaks, vähemalt tervemaks kui mina, sest ma olen äh, külmetunud, Saksamaal on palju lund ja seda on vaja ka koristada ja ei ole me enam sellega harjunud ja nüüd äh, jõuame päevakorra juurde, teil on päevakorra projekt olemas, mulle ei ole keegi teada andnud äh, päevakorra muutmise soovist, seega on päevakord kinnitatud ja teises punktis viitan Contnewsile ja äh, keeltele, millesse on tagatud tõlge ja nagu tavaliselt kantakse istungit veebis üle. ja palun võtke nüüd oma hääletuskaardid, alustame kolmanda päevakorrapunktiga kindlasti mõned äh, ilmast tingituna siia ei jõua täna, aga päevakorra tõttu me ei saa kauem oodata. tahaksin panda, panna hääletusele parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise raporti arvamuse koostajaks on härra Štehovski, kes ei saa sõna soovida, sest ta ei ole kohal. ja nüüd kui fraktsioonid on nii kaugele jõudnud, siis äh, paluksin, et alustaksime hääletamisega. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu. palun näidake, kes on poolt. kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheteistkümnendat peaksime lähtuma sellest, et asi on, läheb lihtsamaks, kui inimesi on vähem. tagasi lükatud, aitäh. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, palun tõstke uuesti kätt poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viisteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuusteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitseteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksateist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus tervikuna elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja seega on arvamus vastu võetud kaheksa poolthäälega palun vahetage kohta, kui masin ei tööta. päevakorrapunkt neli, õiguslike sätete ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle. kolleeg De Jong on arvamuse koostaja, kas äh, ta soovib sõna, ei soovi. seega hakkame hääletama. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja seega jõuame nimelise hääletuseni. hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja kaheksa poolthäält, kaks erapooletut, arvamus on vastu võetud, aitäh! ja sellega oleme hääletamised lõpetanud ja jätkame päevakorrapunktiga viis ja nüüd ma peaks äh, teada saama, et kes esindab arvamuse koostajat kas keegi teab, kus on kolleeg Zeller, kas keegi tema kaastöötajatest on siin? päevakorrapunkt viis, kolleeg Schmidt on andnud teada, et äh, ilma tõttu on ta endiselt Austrias äh, ja kolleeg Zeller ähm, asendab teda, aga eile anti teada, et äh, Äh, ähvardab streik Berliinis ja täna tõesti ka streigiti, et ma ei tea, kas me peaksime nüüd äh, ootama teda. kolleeg Salafranca, palun. jah, tahaksin äh, öelda, et eelneval hääletusel läks midagi valesti, tahaksin hääletada eelmise raporti poolt, mis puudutas siis ühisavaldust ähm, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle, ma tõesti hääletasin lihtsalt valesti ja tahtsin selle poolt hääletada. võtame siis teadmiseks. üks hetk, palun. ühe minuti pärast jõuab siis arvamuse koostaja esindaja kohale. me ilmselgelt ei ole veel töörežiimis. Jerusalemma modus vaid väga rahulikus režiimis. sonst gerne Platz nehmen, da wo Platz ist. palun istuge sinna, kus parasjagu kohta on. ja, päevakorrapunkt viis ja tegemist on arvamusega, mis puudutab ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret. ja te saate siis arvamuse koostaja nimel kohe ka sõna aitäh. Äh, head ja õnnelikku uut aastat kõigile. Äh, Berliinis algas see kohe lennuväljal streigiga. nii et äh, ma ei jõudnud siia kahjuks õigeaegselt kohale. ja kolleeg Claudia Schmidt, nii palju kui ma kuulsin, on lume tõttu Austrias ja palus, et ma seetõttu loeksin tema arvamuse ette. tegemist on siis äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta põl-, ühise põllumajanduspoliitika rahastamise ja seirega ja komisjoni ettepanekust nüüd saksa keeles järgmiseks finantsraamistiku ajaks on komisjon äh, seadusandlike ettepanekute paketi tutvustanud, mis äh, koosneb kolmest tekstist ja see ettepanek tegeleb, nagu pealkirjas öeldud, rahastamise seirekontrolliga äh, vastavalt komisjoni ettekujutustele ühisest põllumajanduspoliitikast pärast kahe tuhande kahekümnendast aastast ähm, ja siin on tegeldud eelkõige kaasatud asutustega riiklikul tasemel, äh, põllumajandusreservi rahastamise kontrollimehhanismidega ja tagajärgedega reeglite rikkumise puhuks. ja kolleegi Claudia Schmidti hinnang põhijoontes on komisjoni ettepanek tervitatav, aga ma ei nimetaks seda suureks sammuks edasi. kontrollikomisjoni nõudmised, et tuleb rõhutada tulemuspõhist eelarvestamist, seda on arvesse võetud, see on õige areng ja samm õiges suunas, aga mis puudutab kontrolli vastutust, seal on mul kahtlusi komisjoni kava puhul, mis puudutab kontrolli vastutuse panemist suurema rõhuga liikmesriigi asutustele, ma kujutan endale ette, et tegemist on vajaliku järeleandmise või vastutulekuga, aga äh, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ÜPP puhul ähm, läheb rõhk kontrollitavatele tulemustele, mitte õigusraamistikust kinnipidamisele, see aga ei tähenda seda, et komisjon äh, võiks jär, teha järeleandmisi kontrollikohustuste puhul, arengud Slovakkias on näidanud, et tegemist on vale teega ja et Euroopa Liidu rahad on seetõttu liiga äh, suures ohus ja seetõttu tegin viisteist muudatusettepanekut, ja komisjonile peaksid need andma rohkem vastutust, kui komisjon jääb praegusele kujule, siis tähendaks see seda, et komisjon ei saa kontrolli statistikat äh, makseasutustelt enam ja ähm, ja siis ei tulekski enam kinnitavaid avaldusi, mis puudutab individuaalseid makseid ja see tähendaks seda, et komisjon ei saaks enam kvantifitseerida, et mil määral on rikutud reegleid ja minu arvates on see vägagi vastuolus sellega, mis on kirjas aluslepingutes, et komisjonil on ähm, lõplik vastutus äh, rakendamise eest, oma muudatusettepanekutega olen üritanud äh, säilitada komisjoni vastutuskohustust või seda taastada ja mis puudutab ajakava, muudatusettepanekuid äh, on võimalik esitada kuni neljapäevani kella kaheni päeval ja kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal jaanuaril on hääletus komisjonis ja põllumajanduskomisjonis ei ole ette nähtud veel hääletuskuupäeva, aga see peaks olema ähm, kuskil äh, ajavahemikus kuni veebruari keskpaigani. aitäh! ja nüüd soovib kolleegidest sõna proua Kadenbach, palun. ka minu poolt äh, aitäh ja meil Ida-Austrias äh, ei ole äh, lumeolukord nii halb, et selle tõttu jõudsin kohale. aitäh kolleegile, kolleeg Schmidti arvamuse tutvustamise eest. kolleeg Schmidt ja mina tihtipeale ei ole äh, ühel arvamusel, aga siin on meil küll üsna sarnased äh, arvamused, me arvame, et komisjoni ettepanek viiks selleni, et põllu-, ühine põllumajanduspoliitika antaks tagasi liikmesriikide hallata ja Ulrike Mülleri ettepanekud põllumajanduskomisjonist on sellised, mida tuleks rõhutada, et tulevikus tähendaks see lõpptulemusena seda, et ka komisjon peab jääma äh, vastutajaks äh, ja meie esitame ka mõningaid muudatusettepanekuid, aga kokkuvõttes äh, oleme nõus kolleeg Schmidti arvamusega. aitäh ja Euroopa Komisjoni nimel, minu, minul on siin nimekirjas proua Borschmann, kes teist sõna võtab. aitäh ja head uut aastat kõigile ja palun vabandust, et jõudsin liiga hilja kohale, ma mõtlesin, et teil läheb veidi rohkem aega esimeste päevakorrapunktidega. nii et palun vabandust hilise saabumise pärast. ma nägin kiiresti nüüd, et mida härra Zeller senini ütles, aga ütleks horisontaalmääruse ja arvamuse projekti kohta seda, et loomulikult komisjon on mm, äh, märganud seda, et te tervitate seda üleminekut tulemuspõhisele mm, äh, arvestamisele ja see uus äh, rakendusmudel, mis horisontaalmääruse ettepanekus on ära toodud, paneb tulemuslikkuse tõesti ÜPP keskmesse, tõesti keskendume tulemuslikkusele ja komisjon on otsustanud, et astutakse sammu tagasi äh, kontrolli osas ja ja rõhutatakse rohkem liikmesriikide tasandil tulemuslikkust ja sellepärast tulemuslikkus on äh, ka selle uue rakendusmudeli puhul mm, peamise tähtsusega ja te nä-, aga näha on, on arvamuse projektist, et äh, teil on probleeme sellega ja tahaksite keskenduda individuaalsetele äh, toetuse saajatele, aga te siiski mõistate, et komisjon ei kontrolli Äh, liikmesriikides enam äh, rakendamise kontrollisüsteeme ja ma saan teile kinnitada, et äh, see nii ei ole, sest uus horisontaalmäärus annab meile selge raamistiku ähm, põhireeglitest, mis tulevad, mis on Euroopa Liidu õigustikus ja mis peavad olema üle võetud liikmesriikides ja need hõlmavad ka seire- ja kontrollisüsteeme. nii et meil on Eh, haldussüsteemid, mida jätkuvalt auditeeritakse ja see on minu meelest väga oluline eh, alus ja liikmesriikide valitsusasutused ja eh, haldusasutused on samad, mis täna, nad hakkavad tegelema reeglite täitmise järgimisega, edastavad aruandeid komisjonile, komisjon jätkab kontrolli tagamist, nii et ja mis puudutab äh, reeglite järgimise kontrollimist komisjoni poolt, äh, äh, need reeglid laienevad liikmesriikidele, see tähendab seda, et teie oma arvamuse projektis korduvalt viitate probleemidele, mida on minevikus tõstatanud uurivad ajakirjanikud ja komisjon põhimõtteliselt tagab selle, et liikmesriikide kontrollisüsteemid toimivad hästi ja kui nad ei toimi, siis kohaldatakse finantskorrektsioone, mis on ette nähtud äh, fina- äh,, äh horisontaalmääruse artiklis kolmkümmend viis, kui lugeda neid muudatusettepanekuid, mis on ette nähtud äh, Mm, selles projektis, siis äh, seal on ette nähtud see, et taastatakse individuaalsete äh, maksete üle kontroll, et äh, see tähendaks kahetasemelist süsteemi, et sama süsteem, mis meil on praegu ja siis me lisaks veel tulemuslikkuse, mis on täpselt see, mida komisjon üritas vältida ja me toht-, tahtsime lahendada seda äh, probleemi, mida meile ette heidetakse, et on liiga palju halduskoormust ja tahaksime ka rohkem keskenduda äh, tulemuslikkusele, et uus rakendusmudel peaks äh, asendama senise süsteemi, aga meil jäävad alles senised äh, haldus- ja kontrollisüsteemid. ma võiksin veelgi rohkem detailidesse minna, aga ütleksin siiski ainult ühte asja, mis puudutab muudatusettepanekut äh, kuus äh, ja artiklit nelikümmend nelikümmend kuus, et äh, seal arvamuse projektis on tehtud ettepanek äh, seda muuta, mis puudutab äh, ühtset auditit, muuta sõna shall makes, aga uues määruses artiklis sada kakskümmend seitse on juba sõna shall et seal on kasutatud sõna shall ja seetõttu artikkel nelikümmend kuus horisontaalmääruses ähm, ongi kirjas, et komisjon, äh, seal on kasutatud sama määr, äh, sama sõnastust kui finantsmääruses. ja on veel üks ettepanek, mis puudutab uusi finantsinstrumente, et liikmesriigid võivad auditeerida Euroopa Investeerimispanka ja see on uus ähm, välja pakutud muudatusettepanek ja siin viimases Omnibussi määruses on kokku lepitud äh, ja see on ka ühissätete määruses, et äh, Euroopa Investeerimispanka liikmesriigid ei auditeeri, vaid liikmesriigid peaksid kasutama Euroopa Investeerimispanga enda aruandeid. nii et äh, siin me järgime lihtsalt seda, milles lepiti kokku viimase Omnibussi määrusega. tervitame Mm, siis teie arvamust, aga äh, paluksime, et vaataksite uuesti läbi äh, välja pakutud muudatusettepanekud, sest äh, nendega loodakse täiendav tasand ja suurendatakse halduskoormust ja see ei võt-, ei võtaks arvesse seda tulemuspõhist rakendusmudelit, aitäh. aitäh. millega me, mida me siis nüüd teeme? me oleme siin arutelus jõudnud tupikusse ja tore oleks, kui te näitaksite, et kuidas me sellest tupikust äh, välja saaksime. kui te ütlete, et teil ei ole õigus ja ka teised ütlevad, et meie seda ei taha, et äh, see väga meid äh, edasi ei aita. nüüd tõesti, kellel on häid mõtteid, saavad preemiat, et kes, proua Borchmann, soovid, kas soovite veel sõna? siin on võib-olla küsimus vastastikuses mõistmises ja tahaksin keskenduda sellele asjaolule, et me ei kaota liikmesriikide haldus- ja kontrollisüsteeme. me ütleme, et nad peaksid alles jätma samad haldus- ja kontrollisüsteemis, nagu praegu on, integreeritud äh, haldus- ja kontrollisüsteemid ja makseasutused ja meie äh, auditeeriksime seda süsteemi, mis on olemas, aga me ei analüüsiks äh, individuaalseid äh, toetuse saajaid, meie hoolitseksime lihtsalt selle eest, et süsteem oleks olemas ja see on ka see, mida me oma auditites teeme, et me ei tegele üksikute kasusaajatega, vaid me vaatame, et kas süsteemid on äh, olemas ja toimivad. aga me üritame edasi minna sellest, et üks lahendus peab kõigile sobima ja kui me vaatame neid äh, juhtumeid, äh, millele te olete viidanud siin seoses äh, uurivate ajakirjanikega, siis mõned liikmed on leidnud, et reeglitest ei ole kinni peetud, sellepärast et teatavates tingimustes liikmesriikides ei ole need reeglid mõttekad ja selle uue rakendusmudeli mõte ongi, et liikmesriikidel võiks olla teatav paindlikkus, tagamaks seda, et ähm, tagatakse tulemuslikkus, äh, tulemuste saavutamine, aga et äh, see kõik oleks ka mõttekas äh, igas liikmesriigis, et reeglid oleksid mõttekad vastava liikmesriigi puhul, mitte et kõigile peab sobima üks lahendus, sest praegustel juhtudel on asi nii, et reegleid ei ole järgitud, me teeme finantskorrektsioone, aga mm, te ei tegele tulemuslikkusega ja äh, see äh, tekitabki kriitikat süsteemi suhtes ja teie enda komisjon on ka äh, koostanud raporti, mis puudutas halduskontrolle ÜPP-s ja meie pidime ütlema, et tõepoolest see on õige, et halduskoormus on suur ja me tahaksime, et reeglid oleksid lihtsamad, aga ainus võimalus reegleid lihtsustada on see, kui me tagame, et samal ajal tagatakse ka tulemuste saavutamine ja siin on tegemist ka mõistmise küsimusega, et meil tagane sellest, et me peame tagama selle, et äh, liikmesriikidel peavad olema haldus- ja kontrollisüsteemid äh, ja äh, ja see ei tule teie arvamusest välja, et ma arvan, et siin on küll võimalik üksmeelele jõuda. aitäh, meil on kogemusi sellega, et kui vaadatakse ainult süsteeme, meie tegeleme ka sellega siis äh, ikka ja jälle kogeme seda, et tegelikkus koha peal on erinev sellest süsteemsest vaatest. meil on ju struktuurifondide puhul selline süsteemne lähenemine ja ma tahaksin viidata, et meil on jäänud mulje, et kontrollisüsteemid struktuurifondide puhul enam ei avasta probleeme, ei lahenda neid, et me peame hoolitsema selle eest, et Äh, äh, et meil, meil võib tulla siinsama probleem nagu struktuurifondide puhul, et süsteemselt on asi väga hea, aga kui vaadata, mis koha peal toimub, siis äh, ei ole see pilt enam nii ilus. see on meie mure ja me muretseme, et me ei ole siin võimelised sellele vastukaalu looma ja mulle tundub, et see järgnev arutelu on ilmselt päris hull, et siin on tuhandeid muudatusettepanekuid ja see, mis lõpuks välja tuleb, on ilmselt üsna suvaline. et me oleme igal juhul raskes olukorras ja teame, et olukord ÜPP-ga ei ole lihtne. ja mina jään kindlaks selle juurde, et nii halb see ÜPP ei ole olnud, põllumeestel ei ole sellega ka üldse nii halvasti läinud ja see unistus, et saab raha ilma kontrollita, et meie oma abi küll ei paku selle selle teostamiseks, et eks me siis näe, et kuidas see edasi läheb, kas raportöör soovib veel sõna, ei soovi? kohe saan sõna ju praktiliselt sama teema kohta, ütleb härra Zeller. ja sellega muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes jaanuar nii et see on juba üsna varsti. kella neliteist null null, kümnendal jaanuaril, aitäh ja ja kahekümne kaheksandal või kahekümne üheksandal jaanuaril tegeleme selle teemaga uuesti ja see, nüüd jätkame kuuenda päevakorrapunktiga. Um äh, um siin on jällegi teemaks äh, põllumajandus, nimelt äh, strateegiakavad, raportööriks on härra Zeller ise ja sõna saabki äh, raportöör. suur tänu, esinaine, veel kord äh, ühisest põllumajanduspoliitikast. minu arvamus käsitleb äh, Kontrollikoja raportit äh, ÜPP kohta. ja see raport on kukkunud välja üsna kriitiline, eriti mis puudutab äh, komisjoniga seotut ja seda, kuidas äh, komisjoni poolt äh, välja toodud on rakendatud, kontrollikoda on komisjoni suhtes kriitiline. tervitatakse seda, et komisjon soovib ÜPP-d rohkem tulemuspõhiseks muuta ja siduda seda ühiste Euroopa eesmärkidega. seda ütles ka kolleeg Schmidt oma arvamuses juba. ja see oli ka meie nõudmine eelmistest aastatest eelarve täitmisele heakskiidu andmistel. et äh, ÜPP ei peaks olema lihtsalt äh, raha jaotamismasin, vaid äh, selline poliitika, mis järgib rohkem äh, üldeuroopalikku eesmärke, näiteks äh, keskkonnaeesmärgid, nende sõnastamine, realiseerimine, kliimamuutuse vastane võitlus, kuidas põllumajandus seal oma panuse annab kontrollikoda jõuab oma analüüsis äh, aga järeldusele, et ettepanekud ei lähe liiga kaugele või piisavalt kaugele selleks, et luua tulemuspõhine süsteem. põllumajanduskomisjonist äh, oleme me kuulnud, et nemad soovivad äh, lihtsustatud kriteeriume ehk siis vahendite jaotamist, raha jaotamist hektarite põhiselt, pindalapõhiselt ja nad ütlevad, et jätke meid rahule oma muude teemadega. meie vastutame Euroopa rahvastiku toitmise eest ja sellest peaks piisama. kontrollikoja arvates ja mul jääb üle ainult sellega nõustuda, on puudu defineeritavatest äh, kvantitatiivsetest eesmärkidest eesmärgid äh, tuleb siduda ka mõjudega ja rahaeraldised tuleb siduda mõjudega, mitte lihtsalt, et raha eraldatakse, vaid tuleb vaadata, mida soovitakse sellega saavutada, mida on saavutatud ja teatud aja jooksul tuleb teha siis ka vastav mõjude hinnang, et teha kindlaks, kas saavutatud eesmärgid äh, pikas, äh, kas seatud eesmärgid pikas perspektiivis on ka saavutatud, ehk siis mitmeaastase finantsperspektiivi raames oleks vaja rohkem stiimuleid tulemuslikkuseks. ma olen esitanud ka vastavad muudatusettepanekud omalt poolt, mille eesmärgiks on äh, kontrollikoja arvamuse tugevam kaasamine tulevase ÜPP väljatöötamisse, tuleb paika panna selged indikaatorid, et äh, mõõta tulemuslikkust ja tõhusust ja rahaeraldised peavad olema läbipaistvamad. liikmesriigid äh, peaksid äh, esitama võrreldavaid äh, läbipaistvaid andmeid põllumajandusettevõtete kohta. seni on need andmed olnud läbipaistmatud ja see on olnud ka murepunktiks eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlustes ma olen arvamusel, et äh, põllumajandusettevõtete töö kvaliteet ja omandisuhted tuleb äh, võtta rohkem äh, fookusesse. kas tegemist on tõesti pereettevõtetega, mis kujundavad ka maastikku ja loovad töökohti koha peal omas piirkonnas või on siis äh, tegemist äh, suurte tööstuslike ettevõtetega, mis kuuluvad anonüümsetele investeerimisfondidele ja põllumajandus ju teatavasti ei ole mingisugune lihtsalt lisategevus, vaid sellega annab ikkagi korralikult äh, raha teenida. igal juhul on tõhusamaks põllumajanduspoliitikaks vaja tugevamaid läbipaistvuskriteeriume ja strateegiakavu, mille põhjal äh, ÜPP-d hinnata, need on äh, Kontrollikoja põhisõnumid, aitäh! suur tänu ja proua Kadenbach, palun! natukene keeruline on nüüd äh, öelda välja oma arvamus äh, arvamuse kohta, mida meil veel ei ole, aga meil äh, tuleb üldarutelu veel ÜPP-le hinnangu andmise kohta. ma tahaksin siinkohal öelda, et komisjon ei saa meile, parlamendile ette heita, et me soovime seda ük-, üks lahendus sobib kõigile lähenemist. minevik on näidanud, et see ei ole tõhus. seda ei ole öelnud mitte ainult Kontrollikoda, vaid ka mitmed parlamendisaadikud oma kriitikas. kui me räägime ühisest põllumajanduspoliitikas, rõhutades sõna ühine, siis meil on vaja juhtimist ja see juhtimine peab olema ühtne kontrollikoda on kritiseerinud äh, seda, et äh, lähimuspõhimõtte ettekäändel lubame me reaalsuses äh, seda, et vahendite kasutamine ei ole meie ja kontrollikoja jaoks läbipaistev, arusaadav, sellepärast et meil ei ole piisavalt tõhususe ja tulemuslikkuse kriteeriume liikmesriigid, eriti veel föderaalsed liikmesriigid, mis koosnevad liidumaadest või muudest äh, osadest, saavad väl-, välja töötada omad äh, kontseptsioonid. ja ma olen nõus Kontrollikojaga, et väga raske on äh, lõpuks kindlaks teha, milliste kriteeriumite kohaselt viiakse läbi hindamised, millised on üldsegi teaduslikud alused, kuidas me saame lubada sellist äh, väga eripalgelist äh, süsteemi? me oleme praegu ajahädas ja meil oleks vaja nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid eesmärke, mis äh, võimaldaksid lühikeses perspektiivis võrdlusi läbi viia, eesmärk ei tähenda seda, et üks lahendus sobib kõigile, eesmärk tähendab aga seda, et ÜPP-l on ühtne eesmärk, mille saavutamist on võimalik ka selgelt muut-, mõõta, aga selleks on meil indikaatorid veel puudu, aitäh. suur tänu ja Euroopa Komisjoni nimel kolleeg Sheele, palun. tänan, juhin tähelepanu kolmele punktile, jätkan sealt, äh, kus lõpetas äh, proua Borchmann. meie jaoks on kolm põhimõtet olnud äh, tegutsemise aluseks. aastaid on räägitud, et on vaja olemasolevat süsteemi lihtsustada ja see arutelu ei ole viinud eriti kuskile. me soovime sisulist lihtsustamist aga siis on vaja olemasolevast süsteemist teha tulemusele orienteeritud äh, süsteem. seda selleks, et äh, tagada, et meil on defineeritud see, mida me soovime saavutada selgelt, aga mitte see, kuidas me seda soovime saavutada Euroopa Liidu tasandil, siis meil on vaja lähimuspõhimõttest lähtuda, meil on vaja tegutsemispaindlikkust ja vabadust, aga ühiseid eesmärke, ühiseid põhimõtteid, seda esiteks. nüüd teiseks, meil on äh, ühised eesmärgid ÜPP-s, me oleme need äh, detailsemalt defineerinud äh, kui seni, selleks et Äh, põllumajanduse ja maaelu arenguga seotud kõiki aspekte katta. seoses sellega oleme paika pannud mõningad äh, kõige olulisemad põhimõtted, äh, tingimuslikkus, piiritlemine, riskihaldus, need on kõige olulisemad põhimõtted. ja kolmandaks, rakendamise vallas oleme me seda meelt, et tuleb jätta teatav äh, mänguruum, olgugi et äh, ÜPP strateegiakavad äh, loomulikult peavad lähtuma uutest spetsiifilistest eesmärkidest, aga teisalt peavad need lähtuma ka sellest, et analüüsitakse kohapealset tegutsemisvajadust. kui me räägime rakendamisest, siis saavutatud tuleb äh, korrapäraselt kontrollida ja selleks meil on iga-aastane tulemuskontroll ette nähtud, mis peab äh, tagama, et äh, hallatavate indikaatoritega saame me töötada, saame mõõta eesmärgistatust ja liikmesriigid siis panevad paika omad verstapostid, ja meie kontrollime, kuidas nendes valdkondades asjad edenevad ja kui äh, edenemist ei äh, toimu, siis äh, tuleb süsteemis nõrgad kohad vaatluse alla võtta ja vastavalt tegutseda ja meil on äh, ette nähtud ka vastavad rakendusplaanid nendeks puhkudeks, kui me näeme, et ÜPP rakendamisplaanidest, äh, ÜPP üldeesmärgidest äh, kaldutakse kõrvale. nii et meil on suurem lähimuspõhimõte, ühised eesmärgid ja põhimõtted, mis tagavad poliitika ühtsuse ja edasi ÜPP strateegiakavade järgimine aastapõhiselt, tagamaks, et äh, üldine suunitlus äh, ÜPP-s saab rakendatud ja seda kontrollitakse korrapäraselt. ja mis puudutab nüüd veel neid äh, indikaatoreid ja tulemusi, mida me indikaatoritega mõõdame see kõik peab olema piisavalt äh, hallatav ja kontroll peab äh, olema teostatav. me ei saa ju bioloogilist mitmekesisust äh, hinnata aasta lõpus, kui me teame, et tulemused avalduvad pikemas perspektiivis või kui me räägime näiteks veekaitsest, siis nitraatide probleemi ei saa lahendada ühe aastaga, vaid mitme aastaga. me peame oma eesmärgid äh, teaduslikult, mõistlikult paika panema, aga kui me rakendamise osas äh, näeme, et edusamme ei tehta, siis tuleb äh, teha kindlaks, kus on need kitsaskohad ja siis räägime liikmesriikidega, mida on võimalik teha, et sellest probleemist üle saada, aitäh! suur tänu! ma saan peaaegu aru sellest, miks komisjon tegi sellised eesmärgid, äh, nagu ta tegi, aga ma ei saa aru teie optimismist, et te saavutate need eesmärgid tõesti äh, nende ettepanekutega. praegune probleem on äh, suured erinevused äh, põllumajandussektoris, eriti liikmesriikide vahel ja need erinevused toovad nüüd kaasa selle, et osad äh, liikmesriigid kujundavad oma põllumajanduspoliitikat teiste liikmesriikide kulul. see kõik äh, kuruleb, kujuneb väga keeruliseks ja õõnestab ühtsust Euroopa Liidus. minu küsimus oleks, mida te selles suhtes ette võtate? meil on siin äh, mastaabiefektid e-, näiteks äh, Saksamaal me soovime edendada VKE-sid, tagada, et äh, nemad jäävad äh, ellu, samas suured ettevõtted tõmbavad neil naha üle kõrvade, see on praegu juba nii, see saab tulevikus nii olema. väga kena, et te pakute välja ülempiiride seadmise ja muu sellise, aga ma ei ole kindel, et see läbi läheb mida te teete selleks, et äh, ühed ei majandaks äh, teiste kulul? see on kõige olulisem küsimus. ja edasi, rahajaotus. meil tuleb äh, seda ka arutada, kes kui palju raha saab. Te olete mina olen tegutsenud põhjalikult Slovakkia teemaga ja kahjuks Lott jättis mind Varssavi lennujaamale maha, aga no ühesõnaga, kui nad saavad seitsekümmend viis protsenti rahast, siis äh, see ei ole okei okay.. Ähm, Slovakkia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Ungari, seal on hoopis teistsugused äh, struktuurid. ja milliseid äh, abivõimalusi te näete oma ettepanekutes ja kuna rohkem kolleegidest keegi sõna ei soovi, ai siiski, kolleeg Seller veel enne teid, palun suur tänu. jätkan. meil on äh, erinevad struktuurid ka oma riigi siseselt äh, Saksamaal ja need riigid, äh, mida te mainisite, proua esinaine, need on riigid, mis on pärit sotsialistlikust põllumajandusest, seal oli tegemist ülisuurte kolhoosidega, DDR-is üritati kooperatiive luua niimoodi, et seitsmekümnendatel mitmed külad ühendati üheks ettevõtteks ja mitmekesistamine ei leidnud üheksakümnendate alguses üldse aset, Nad nimetati nüüd ümber aktsiaseltsiks või mingisuguseks muuks äriühinguks, aga põhimõtteliselt need äh, suured struktuurid jäid äh, alles. liidumaade vahel on Saksamaal suured erinevused, kui võrrelda näiteks äh, Baden-Württembergi, Brandenburgi või Saksi-Anhaltiga mõnel pool on olnud väga raske piirkondlike väikeste ettevõtete öö, loomine ja samas näiteks Ida-Saksamaal on olukord hoopis teistsugune. ja see, mida te kirjeldasite seoses vahendite jaotamisega, siis jah, see on praeguse poliitika fookuses. sellega meil tuleb tegeleda kui me nüüd äh, räägime tulevasest ÜPP-st, siis tuleb öelda, et me paneme ühised eesmärgid äh, paika ja strateegia kavas äh, tuleb tegevusi põhjendada lähtuvalt nendest põhieesmärkidest, mitte niimoodi, et on asjad jaotatud erinevate sammaste vahel nagu seni. ühesõnaga esimene, teine sammas täiendavad äh, teineteist äh, keskkonnaeesmärgid, noorte talunike toetamine, äh, kõik need eesmärgid peavad olema põhjendatud ja saavutatavad. me niimoodi jõuame lähemale asjalikumale põllumajanduspoliitikale ja kaping, ülempiiride seadmine, see on ka kindlasti samm õiges suunas. aga me ei soovi senist süsteemi pea peale keerata, vaid me soovime tugevamat, ratsionaalsemat ja tulemuste osas põhjendatumat suunda valida. ja see oli teine küsimus, millele te vastasite. esimene küsimus, sellele veel vastust me ei ole saanud ma ei tea, mis see nüüd oligi, see küsimus. just nimelt konkurents liikmesriikide vahel. jah, meil on äh, selged ühised eesmärgiraamistikud ja ÜPP strateegiakavad peavad loomulikult arvestama kohalike oludega, aga nad peavad ka põhjendama seda, kuidas kohalikud eesmärgid on saavutatavad nende kavadega, ehk siis äh, kui meil on selge eesmärk, äh, et on vaja sidusust liikmesriikide vahel, siis äh, tuleb tingimuslikult ka lähtepunktid moodi paika panna. me teame, ÜPP kavade vastuvõtmises teise samba puhul, et kavasid on võimalik ka muuta, on võimalik korrigeerida ja seal praegu on olnud äh, programmi vastuvõtmisperioodil äh, tugev sidususe aspekt sees ja me oleme saavutanud äh, häid tulemusi, et rakendamine on ühtne. ja see on siis programmi vastuvõtmisel eesmärgiks, et meil oleks äh, tugevam sidusus. loomulikult me soovime, et äh, teise ja esimese samba täiendatavus oleks põhjendatud lähtuvalt uutest eesmärkidest. ja meie lähtume sellest, et äh, me saame sidusamalt tegutseda kui seni kus meil on olnud äh, olukord selline, et esimene ja teine sammas on nagu kaks täiesti erinevat äh, maailma. ja me ei ole saavutanud esimeses sambas äh, võrdseid äh, tegevusvõimalusi, nagu te ise ütlesite. hästi, ootame siis ära selle, mis sellest kõigest äh, saab ja ma ei soovi olla irooniline, kui ma ütlen, et ma soovin teile edu, meie jaoks on tegemist väga olulise teemaga kui ma vaatan nüüd äh, põllumajandust, siis igas liikmesriigis on äh, tugev võrgustatus põllumajanduse ja põllumajandushaldusorganisatsioonide äh, vahel, siis jah, sellest seosest me ei saa üle ega ümber seda te ei ole maininud, see kõik toob aga endaga kaasa raskusi tulemuste kontrollil. samas kontroll peab olema neutraalne, aga mõningad tulemused, mida ei saa neutraalselt äh, käsitleda, nii et äh, seal tekib lisaraskusi. kas teil selles osas on äh, mõtteid? ja tõepoolest juriidilises tekstis on meil ette nähtud sätted äh, partnerluspõhimõtte kohta ÜPP strateegiakavade rakendamisel. kaasatud peavad olema nii asjasse puutuvad ministeeriumid nagu näiteks Keskkonnaministeerium kui ka põllumajandusühendused, äh, kes kõik peavad ütlema oma sõna sekka ettevalmistusprotsessis suur tänu, oleme jõudnud nüüd arutelu lõppu. selle teemaga me kindlasti äh, tegeleme ka tulevikus. ma ei ole nüüd esitanud muudatusettepanekuid, äh, ma kõigepealt tahan vaadata, kuidas süsteem äh, toimib ja vaatame, mis parlamentaarsest protsessist välja tuleb. ka siin muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes jaanuar. kolleeg Seller, millal te arvamuse esitate ja palun, te saate lõpus veel sõna ka. tänan. paar sõna ka selle kohta, mida öeldi. jah, suund on õige, aga me teame, milline on meie põllumajanduskomisjoni kolleegide arvamus ja meil tuleb parlamendisiseselt siin ka veel asjad selgeks rääkida ma olen mõned äh, muudatusettepanekud äh, sõnastanud kontrollikoja eriaruande kohta ja järgmiste päevade jooksul ma kirjutan ka arvamuse valmis. ja mis puudutab põllumajanduskomisjoni poolt äh, öeldud, siis sel seal on olukord meie jaoks väga segane. on äh, väga oluline, et me saaksime täna juba raporti ehk arvamuse kätte, sest muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on juba kümnes jaanuar ja kui võimalik, siis me võiksime täna selle arvamuse saada. oleme nüüd jõudnud päevakorrapunkti number seitse juurde. septembris meil oli koosolek äh, koos volinik äh, Oettingeriga ja siis äh, nagu ikka arutelude käigus äh, volinikuga me leppisime kokku, et äh, selle aruande juurde tuleme me veel tagasi. see sisaldab meie jaoks väga olulist infot, mille teemal me soovime arutelusid pidada. tere tulemast siia, härra Krahv. ma näen, et te olete oma kuvandit muutnud, teil on uued prillid. soovin teile ka head uut aastat. Te soovite ilmselt äh, aruannet äh, lühidalt äh, tutvustada, palun. aitäh, aga omalt poolt soovin teile edukat uut aastat nii teile kui ka kõigile teie komisjoni liikmetele nagu te ütlesite, volinik Oettingeriga toimunud äh, kuulamise järgselt äh, ei olnud meil väga palju aega põhjalikumalt seda aruannet käsitleda, mistõttu ongi mul hea meel, et saan täna sellest põhjalikumalt rääkida, siis mis puudutab ähm, auditit aastat kaks tuhat seitseteist. nagu te teate, on see osa eelarve äh, täitmisele kinnitamise ja andmise ähm, protsessist ja siin on siis, äh, nagu te ka ütlesite, ei ole äh, olnud äh, võimalust seda põhjalikumalt tutvustada ja seetõttu saangi seda nüüd praegu teha. aruandest on selgelt näha, et väga oluline on läbipaistvus ja aruandmine kuna äh, siin on läbipaistval äh, kombel ka selgitatud, missugused nõrkused tuvastati, kuid äh, raportist on näha ka, et komisjon on otsustavalt ähm, hakanud nende nõrkustega võitlema ja seega on siin esimeses osas siis ka personalitöö dokumendis uut infot ja siin on siis täpsemalt selgitatud ähm, tegevusi, mida komisjon on juba siis äh, auditi ähm, põhjal äh, algatanud. ja esimesel märtsil kaks tuhat seitseteist, äh, sest alates on siis tegemist esimese auditiga, mis on minu juhtimise all äh, koostatud ja seega sooviksingi äh, selgitada, kuidas me siis äh, rahvusvahelisi norme siin kohaldasin. ja see välistab minu osalemise siis niisuguste tegevuste auditeerimisel, millega ma ise olin seotud. proua Ajala Sender kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamise raportöör ütles eh, juba eh, septem-, me rääkisime sellest septembris ja mina vastasin, et kuivõrd eh, rahvusvaheliste normide, rahvusvahelised normid on äärmiselt olulised, siis annan siin ülevaate tehtud, vast-, vastu võetud meetmetest ja Eh, seega eh, härra Trüffel-Meissen eh, võttis siis märtsikuust üle nende tegevuste auditeerimise ja need korraldused nägid ka seda, et auditi komisjon luuakse siis, tegeleb siis soovituste äh, järelevalve ja äh, elluviimisega. ja see siis äh, APC-s ka maikuus kinnitati, nad võtsid need teadmiseks ja ka jaanuaris kaks tuhat kaheksateist ja kolmandal mail kaks tuhat kaheksateist see siis toimis ja nad järeldasid, et et äh, need korraldused on vastavuses rahvusvaheliste normide ja paremate, parimate tavadega ja et äh, on võetud parimad meetmed äh, selleks, et tagada võimalikult läbipaistev audit. üksikasjalikuma infot leiate siis kuuendast osast. nüüd, mis kõigepealt annaksin teile ülevaate kahe tuhande seitsmeteistkümnenda äh, aasta äh, äh, auditist. üheksakümmend kaheksa ähm, protsenti kavadest oli ellu viidud, viiskümmend neli olid auditid, üheksakümmend olid siis jätkumeetmed ja, ja soovituste Eh, elluviimine ja eh, siis olid ka ehm, piiratud ülevaated ja eh, konsultatsioone oli samuti kaks. ja sada üheksakümmend üheksa soovitust anti välja, sada üheksakümmend seitse võeti tervikuna vastu ja kaks osaliselt ja tegevuskavasid ka äh, koostati selle põhjal, üldiselt võtab see kõik aega, seetõttu ei ole mm, praegu erilist mõtet äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, tegevuskavadele keskenduda. räägiksin tuhande kaheksasaja kolmekümne äh, üheksandas, äh, üheksast soovitusest siis, äh, mis oli varasematest aastatest koostatud, tuhat nelisada kaudu neist siis viidi ellu kakssada kaheksakümmend neli Äh, äh, nendepoolses võeti jätkumeetmed ja kaksteist väga olulist äh, soovitust, neid on siis ainult üks koma seitse protsenti, olid siis rohkem kui kuus kuud hilinenud. ja seega jälgiti veel üheksakümne kahe protsendi soovituste elluviimist. ja ainult viis protsenti tegelikult ei äh, viidud ellu ja komisjoni dokumendist on ka äh, täpsemalt näha, äh, saada siis infot jätkumeetmete kohta, mis puudutab auditi soovituste elluviimist on, võib öelda üldiselt, et see on rahuldav, see on võrreldav varasemate aastate äh, tulemustega, kuid äh, täht-, olulisemate soovituste kohta leiate siis äh, töödokumendi kolmandast osast. nüüd tuleksin kokkuvõtete järelduste juurde kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohta ja siin juhiksin teie tähelepanu siis kahele aspektile kõigepealt tulemuslikkuse äh, kokkuvõtted ja äh, teiseks siis äh, finantsjuhtimise hinnang. kõigepealt tulemusaudit siis meie meeskond aitas tuvastada valdkondi, kus on võimalik veel edusamme eh, teha juhtimisega eh, seoses, eh, juhtimisprotsessidega seoses, IT-sektori turvalisusega seotult, ka ühisjuhtimisega seotult, ühtsete, ühiste eesmärkide seadmisel ja nende elluviimisel raportist on näha, et mitmes valdkonnas äh, tuleb veel jõupingutusi teha, aga asjad on ka paranenud. mis puudutab nüüd äh, tegevuskavade elluviimist, siis äh, need on siis koostatud vastavalt meie audititele ja seda kõike võib lugeda rahuldavaks ja Eh, siit eh, on siis näha, eh, siit siis saate ka lugeda täpsemat infot selle kohta, mis puudutab seda teist aspekti, finantsjuhtimist üldisemalt, siis meenutaksin teile, et meil on välja antud üldine arvamus komisjoni finantsjuhtimise kohta, see rajaneb siis üldistel audititel ja ka kasutab muid allikaid, on kasutanud ka muid allikaid nagu te teate, äh, kontrollikoda ja äh, mina siis siseaudiitorina andsime välja aastal äh, kaks tuhat seitseteist vastava auditi ja millega me siis leid-, hindasime siis komisjoni tegevust üldisemalt ja tuvastati ka mitmeid valdkondi, kus on veel probleeme, ehkki üldolukord oli ähm, ähm, hea äh, ja mõningad reservatsioonid olid siis iga-aastase äh, äh, tegevusaruande juures ja seda siin kontekstis siis võtsin äh, arvesse riske ja meie mitmeaastase rahastamissüsteemi eripärasid. ja ma ei ütle siin, et kõik on suurepärane, nõrku kohti on endiselt ja asju saab paremini teha, kuid üldiselt saab öelda, et meie süsteemid toimivad ja annavad tulemusi. Ehm, probleemid on tuvastatud ja nendega ka tegeletakse. kuid eh, ühte asja siiski rõhutaksin, ka möödunud aastases üldises arvamuses, sellele ma viitasin, eh, ehm, see puudutab Euroopa eh, rahastuse kasutamist ja see mm, puudutab just äh, toetumist äh, teistele partneritele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, riiklikele äh, asutustele, kolmandatele riikidele, mitte Euroopa Liidu asutustele, nii edasi rahastamistegevuses. nii et komisjoni peadirek-, direktoraadid peavad jälgima nende programmide elluviimist ja ka vajadusel abi ja tuge pakkuma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 siin oleks siis tarvist, tarvis äh, tõhusat ja mõjusat äh, järelevalvet, tagamaks, et ka partnerid neid äh, programme ette nähtud moel ellu viiksid. ja tagasiside, mille mina sain erinevatelt osapooltelt, näitavad, et komisjon on ähm, pühendunud sellele, et tugevdada niisuguste asutuste ja partnerite järelevalvet mis äh, puudutab hästi äh, ähm, äh, auditi kokkuvõtet, sest meil on auditi ähm, mm, mm, progressi komisjon, siin on kolm välisliiget ja kuus komisjoni liiget ja nagu te teate, ähm, peetakse väga oluliseks just nende auditite äh, kvaliteeti ja jälgitakse ka seda, kuidas neid soovitusi äh, peadirektoraatides arvesse võetakse. nii et äh, oluline on just tagada, et see nõnda toimuks ja et vastavad talitused ja peadirektoraadid soovitusi ka ellu viiksid. lõpetuseks rõhutaksin veel, et Ähm, erinevad äh, audititeenistused äh, äh, teevad oma tööd mm, põhjalikult, et teha kindlaks nõrkusi, kus neid on ja tagada, et komisjon toimiks tõhusalt. ja peadirektoraadid on asunud tegutsema kõikides valdkondades, kus me nõrkusi eh, tuvastasime ja möödunud aastate jooksul on ka Kontrollikoda näinud, et Euroopa Komisjon mm, on jõupingutusi eh, teinud ja eh, seda ja oleme ka näinud, jälgides äh, tegevuskavade äh, elluviimist äh, möödunud aastate auditite põhjal. suur tänu tähelepanu eest! aitäh! ma arvan, et me oleme saanud hea mulje selle kohta, et kui probleemid tekivad, siis need lahendatakse, seal ei ole mingit kahtlust, me oleme teiega nõus ja oleme tänulikud, et seda, et te seda nii ütlete, aga sellest hoolimata on paar asja, mida me peaksime arutama ja sõna saab nüüd äh, raportöör Ines, palun. Eh, jah, aitäh soovin ka omalt poolt teile head uut aastat. meid ootavad ees suured väljakutsed ja soovin meile kõigile nendega toimetulekuks palju jõudu ja tugevat meelt. suur tänu, härra Kross, selle esmase aruande eest. mul on hea meel, et äh, meie äh, dialoog oli väga konstruktiivne kahe tuhande seitsmenda, äh, seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisel. lähtudes sellest ja sellest, mis te äh, täna meile rääkisite, võin öelda, et oleme nüüd saanud ülevaate sellest, mis on toimumas, asjad kindlasti ei liigu halvemuse poole. aga nüüd on selgemini näha, mismoodi saame, edu saame teha ja mis veel teha on jäänud. tahaksin paari-kolme asja mainida viitasite ka äh, sellele, mina äh, räägin sellest kui äh, kaudsest juhtimisest. ühelt poolt räägitakse ühishaldusest äh, struktuurifondide äh, puhul näiteks, kui on ühishaldus äh, liikmesriikidega, kuidas siis tagada seda, et toimuks piisav äh, ütlustamine või harmoneerimine, oleme näinud ka seda ühise põllumajanduspoliitika puhul. Mm, komisjon on sellega asunud äh, tegelema, teatud äh, menetlusi on lihtsustatud, aga ka siin tegelikult oleme näinud, et meil on tarvis sellist ühtset või loogilist lähenemist, et oleks võimalik Äh, kas või näiteks äh, võrd-, võrrelda äh, andmeid omavahel, sest me ei saa ju nii-öelda mõõtmissüsteeme aastati muuta, aga me peame ka suutma mõõta seda, kuidas oleme teinud edusamme pahatihti ei ole enam niisugused võrdlused võimalik aastatest kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist seoses sellega, millest te rääkisite, seoses soovituste elluviimisega ja me nägime, et siin on äh, just väga keeruline metoodika erinevustest tulenevalt äh, andmeid omavahel võrrelda, sest kuidas tegelikult äh, äh, võrreldakse näiteks veamäära äh, ühes või teises peadirektoraadis. kõigepealt siis otsese juhtimise puhul mida on paremini hakatud tegema ja kaudse juhtimise puhul siis, mis, kus on siis näiteks fondid või investeerimispank äh, või nii edasi partneritena, kuidas te sellega täpsemalt äh, tegelete ja kuidas siis äh, aasta kaks, aastast kaks tuhat seitseteist ja sealt edasi siis sellega tegutseda? see tegelikult ei ole enam otseselt äh, Mm, ainult äh, soovitustega seotud, et, et me, kui me ei piirdu mitte ainult tegevuskavaga ja kuidas siis saavutada niisugune ühtne äh, raamistik, milles meil on võimalik äh, andmeid võrrelda ja vajadusel siis kiirelt asju kohandada. mis puudutab Euroopa eelarvet ja seda oli ka komisjoni ja parlamendi vahelisest dialoogist näha, siis äh, põhiküsimused on kvantitatiivsed, struktuurifondide puhul olid siis teatud noh, veamäärad äh, äh, olulise kaaluga ka ühtse põllumajanduspoliitika puhul, kuid kui me räägiksime nüüd kvalitatiivsest aspektist, tulemustest, siis rände puhul või ka muudes valdkondades, kus äh, summad ei ole küll väga olulised, kuid äh, kui neid äh, halvasti või valesti kasutatakse, siis võivad tagajärjed olla katastroofilised kuidas just seda aspekti arvesse saaksite võtta? kuidas tulla toime niisuguste Ähm, probleemidega. no peadirektoraadid võib-olla ütlevad, et äh, see ei ole kuigi suur summa näiteks, äh, kontrollikoda ka ei omista sellele suurt tähtsust ja siis äh, jäetaksegi see kuidagi tähelepanuta aga siin tuleb siiski arvestada mõlemat, nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset äh, aspekti. me ei räägi siin mitte ainult rahasummadest, vaid ka tulemustest. ja ähm, to-, tulemused on ju ka, soovitavad tulemused on ju ka paika pandud dokumentides, äh, mida on koostanud meie institutsioonid. kuidas ka siin neid lahknevusi vältida, aitäh? härra Krohv, jah. ma olen äh, täiesti nõus sellega, et seda kõike on vaja selleks ainult, et asjad äh, paremuse ähm, poole äh, liiguksid ja on ka öeldud, et meil on tarvis loogilisemat ja ühtlustatumat lähenemist Euroopa Komisjoni erinevates poliitika valdkondades ja mina ütleksin, et olulisemad näitajad, äh, tänu millele me saame eri valdkondades äh, edusamme äh, mõõtava arvestada, on juba teatud määral ühtlustatud. näiteks maksete puhul, mis puudutab riskiga seotud summasid, siis äh, Äh, äh, on arutatud ka just aruandlusriske. ma pean ütlema, et need on sellised lisanäitajad äh, või annavad lisainfot antud valdkonna kohta. kuid seda kõike tehakse selleks, et võtta arvesse siis võimalikult head olemasolevat infot antud vallas ja endastki mõista, me saame alati asju paremini teha ja võtta arvesse teie muresid, ka teiste äh, muresid, et eesmärgiga just, et äh, erinevad osapooled paremini toimuvat mõistaksid, kuid see seab ka omad piiring, piirid ja piirangud, kuna meil on teatud äh, õigusraamistikud, mis on erinevad, ka organisatsioonilised raamistikud, millel on omad eripärad ja neid tuleb arvestada. nüüd, mis puudutab seda, kuidas siis äh, tegeleda edasi nende valdkondadega, äh, mis on siis nii-öelda kaudse äh, juhtimise all mm, ja selle kohta ma ütleksin, et äh, Euroopa äh, komisjoni erinevatest talitustest äh, sain jätkumeetmete kohta nii palju teada, et nad võtavad seda kõike väga tõsiselt ja praegu arutatakse siis nende keskteenuste ja äh, operatiivtegevuste töörühma kokku panetakse, et kuidas siis Äh, ühiselt äh, arutada äh, edusamme, mida on tarvis teha, kuidas sinna liikuda ja nii edasi. nii et nende soovituste järgimine tegelikult on ka mujal toimumas mujal komisjoni talitustes, seetõttu Äh, ongi erinevaid äh, tegevuskavasid koostatud nende nõrkuste tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks ligi. ligi sada protsenti kõigist äh, soovitustest tegelikult nii-öelda võetakse positiivselt vastu ja siis neid ka asutakse ellu viima mm, ja nende elluviimist jälgitakse väga tähelepanelik ja auditi äh, Ähm, progressi äh, komisjon ähm, ka tegeleb sellega aktiivselt, kui meil on ähm, probleeme, siis me arutame äh, äh, neid ja sekkutakse ka, et toetada vastavaid meetmeid siis, mis lähtuvad meie soovitustest, et need ellu viidaks. loodan, et vastasin teie küsimustele, aga hea meelega olen teie käsutuses ka edaspidi, aitäh. aitäh, mul on ka paar küsimust. esiteks, et äh, aruandes on ikka ja jälle juttu sellest, et äh, tegemist on nõrkustega, et aga mis need nõrkused või weaknesses on? see oli esimene küsimus ja teine küsimus puudutab aruannet ennast ja rahvusvahelisi äh, Äh, finantsinstitutsioone, IFIsid. kui ma seda aruannet loen, seda personali töödokumenti, siis on juttu sellest, et äh, peadirektoraat Defco ettemakseid ähm, kiidab heaks alles pärast kümmet aastat, et ähm, kuidas see siis äh, nii saab olla, tege-, mul ei ole siin nüüd oluline see eelarve kaitsmine, vaid äh, see, et Euroopa Liidul oleks teatav distsipliin ja usaldusväärsus, et äh, mida ma üldse saan teha pärast kümme, kümne aasta möödumist ja milline on nüüd viimane olukord ja peadirektoraadi ja volinik Oettingeriga oleme arutanud seda Progress Committee ähm, küsimust. Ähm, te olete teinud siin huvitavaid järeldusi ja mida siis see Progress Committee, milliseid järeldusi ta saab teha äh, nende tulemuste alusel. ja siin on juttu sellest, et äh, Audit Progress Committee ei saa võrrelda tulemusi, äh, kuna ei ole võimalik äh, informatsiooni sinna vastastikku võrrelda, see on minu meelest ka loogiline. kust see lärm nüüd tuleb, küsib esinaine, et kas keegi imeb tolmu kas vaja, kas on vaja seda ekraani siin praegu alla lasta, meil ei ole seda ekraani vaja. Ah, ja, genau. also, das, genau, also, ja, Leute, Leute, Leute. Ja, danke. et Audit Progress Committee's oli siis üks asi, et millised võimalused siin oleksid. ja veel üks punkt, mis puudutab äh, Defco peadirektoraati ja seda küsimust, mis siin tõstatatakse, Jasper, Jasper ja, ja andmed, mida ei ole ja eriti, mis puudutab huvide konflikte, et kui ei saada neid andmeid eh, Regionaalarengu peadirektoraadist, siis on väga raske programmi hinnata. et kas te selle kohta ka saaksite midagi öelda? ja volinik Georgieva ajal me tegelesime siis äh, eelarvega, mis on ette nähtud tulemuste saavutamiseks, äh, minu meelest on hea, et sellega olete tegelenud. see on väga huvitav, tahaksin teid tänada selle eest ja nüüd te nõuate, et äh, eelarve peadirektoraat peaks olema aktiivsem ja nüüd omavahel rääkides, et kui kaugele me oleme jõudnud selle tulemustele suunatud eelarvega, minu meelest oli tegemist puhtalt äh, PR-aktsiooniga või on siis ka mingid tulemused, konkreetsed tulemused, mille kohta saaks öelda, et äh, jah, äh, neile saab tugineda? ja nüüd annan teile jälle sõna vastamiseks um,. jah, aitäh vastan äh, küsimustele esitamise järjekorras. kõigepealt nendest nõrkustest, millele me viitame. meil on tegelikult äh, üsna keerukas äh, süsteem nii-öelda auditi tulemuste või leidude klassifitseerimiseks ja eh, ehk siis neid, eh, neile antakse teatav eh, hinnang ja siis ma võin rääkida, kuidas siis need hinnangud antakse, näiteks kriitiline nõrkus on siis väga oluline nõrkus, mis ohustab antud üksuse auditeeritavat protsessi et see on siis äh, väga tõsine probleem, mis mõjutab näiteks kogu peadirektoraati. ja statistikast äh, iga-aastases äh, aruandestega näete, et ega neid kriitilisi soovitusi on äärmiselt vähe, mis näitab selgelt, et üldiselt on meie süsteemid tugevad ja toimivad. aga kui neid on vaja tuvastada ja määratleda, siis me seda ka teeme, ei hoia ennast tagasi. me äh, teiseks siis määratleme ka väga olulised nõrkused. Need siis kahjustavad äh, üht auditeeritud äh, protsessi tervikuna või osaliselt, see nüüd ei puuduta siis enam mitte tervet peadirektoraati, vaid teatud ähm, protsessi. ja äh, sealses äh, me äh, näitame täpsemalt, kuidas sellega tegeleda, kuidas antud soovitust rakendada, nii edasi, näiteks kriitilise nõrkuse puhul on nõutav kohene tegutsemine et äh, äh, tagajärgi leevendada. ja oluliste soovituste puhul siis tuleb tegutseda nii kiiresti kui võimalik. näiteks loodetavasti äh, saite veidi paremini aru sellest, mis need nõrkused on või kuidas me neid täpsemalt siis määratleme ja kategoriseerime. mis puudutab äh, Defco äh, finantsinstrumente, äh, siis tõepoolest kui juba eelfinantseerimine, see protsess kestab ähm, kümme aastat, siis seda me ka näiteks kritiseerime oma auditis, aga me võtame arvesse ka finantsmääruse õiguslikke Ähm, piiranguid, äh, mõnikord ei ole äh, võimalik lihtsalt äh, nende protsessidega varem lõpule jõuda. mis puudutab abc-d, siis see on väga oluline komisjoni foorum, sellel on nõustav roll kõikide protsesside ja süsteemide juures Euroopa Komisjonis ja meediaauditite tulemused siis äh, samuti, mis puudutavad äh, äh, komisjoni juhtimisprotsesse, siis nemad ei saanud infot selle kohta, kuidas juhtkond hindab kriitilisi riske ja ka juhtnõukogu võtab arvesse läbivaid riske, aga mandaadiga ei ole ette nähtud äh, tegelikult, et nad peaksid nende, äh, nendest riskidest lähtuvalt ka tegutsema. ja äh, juhtimisnõukogu, Corporate Management Board, tegeleb siis nende riskidega, mis on äh, küll olulised organisatsioonile, aga mis ei ole nii-öelda läbivad riskid, nii et äh, peadirektoraatide ja keskteenistuste kaudu saab äh, ta üleüldise Ähm, äh, loetelu äh, kõikidest riskidest, ükskõik mis tüüpi riskidega on tegemist ja siis äh, juhtnõukogu siis arutab neid ja peadirektoraatide juhtidega võtab arvesse siis kogu asjakohast infot ja see jõuab siis äh, meieni. meie võtame selle omalt poolt arvesse oma eh, riskihinnangus eh, siis komisjoni tasemel. hetkel näiteks eh, tegeleme strateegilise riskihinnanguga järgmiseks kolmeks aastaks ja see läheb siis auditi progressi komiteesse edasi ja nemad äh, saavad siis äh, ka kriitiliste äh, ja läbivate ja mitteläbivate riskide kohta infot ja saavad siis näha, kas on teatud lünki näiteks juhtkonna tegevuses seoses kriitiliste riskidega ja äh, saavad äh, ka äh, siis jälgida, kuidas siis komisjoni siseauditi teenistus nende riskidega tegeleb ja siis on meil võimalik näiteks lisada siis juurde, et midagi tuleb edasi teha või siis nad võivad ka meilt lisainfot küsida. mis puudutab heaspäed, siis tõepoolest see oli äh, üks äh, küsimus, mille me tuvastasime, oli väga äh, keeruline erinevate äh, tegevuste tõhusust ja mõjusust hinnata, aga tegevuskavas me oleme ette näinud teatavad meetmed olukorra parandamiseks mis ähm, puudutab äh, tulemustele suunatud eelarvet, siis mina oleksin teis, teiega võrreldes ehk optimistlikum, kuna mul oli väga hea meel äh, äh, komisjoni iga-aastases juhtimisaruandes näha, et meie tulemusraamistik on äh, tugevam kui äh, ükskõik millise OECD liikmesriigi tulemusraamistik, mis ei tähenda küll seda, et me oleme perfektsed, aga see tähendab seda, et meil on siiski väga hea süsteem ja kui te vaatate erinevaid äh, raporteid äh, meie poolt või ka peadirektoraatide poolt koostatud raporteid, siis näete, et on saavutatud väga häid tulemusi, mõningaid probleeme muidugi on. möödunud korral oli juttu statistikast. Ehm, kus me tuvastasime teatud riske, kuna ehm, kvaliteeti ei eh, hinnata sama ehm, ühtsel äh, ühtse süsteemi kohaselt võrreldes siis Eurostatiga, kus süsteem on ühtne. nii et jah, mina oleksin optimistlikum siinkohal ja mis puudutab tegevuskavasid, erinevatelt peadirektoraatidelt seoses erinevate äh, valdkondade tegevustega, mille puhul me oleme ka tulemusauditeid koostanud, siis äh, võib nende kohta öelda, et äh, ka äh, olukord on äh, veelgi paranenud ja paranemas, aitäh! aitäh, hea kolleeg Ajala, palun. Eh, ei tahtnud siin kahte asja omavahel eh, üht-, ära segada, seda Audit Progress Committee't ja eh, kriitiliste vigade kategoriseerimist, aga siin, kus nüüd on äh, tuvastatud, et äh, kas tegemist on äh, nõrkuse või veaga, mis puudutab ainult tervet institutsiooni või mingit e-, menetlust või menetluse osa, siis selle kohta on mul nüüd küsimus, et kuidas siin nüüd tuvastatakse, et kes vastutab, kes peab hoolitsema, et viga kõrvaldataks. ja teine asi, sellest te ka juba rääkisite, et vaja on paika panna ka ajakava ja kuidas see toimub, kas äh, seda teeb audiitor, kui on tuvastatud, et millise probleemiga tegemist on, kas see on äh, väga pakiline või ei ole nii pakiline, et kuidas äh, pannakse paika vastutajad ja milline on probleemide korrigeerimise ajakava, et äkki räägiksite sellest? Mm. ja siis sellest öö, ähm, otsesest ja kaudsest osast. härra Krahv, aitäh. me oma auditi aruannetes me väga selgelt toome välja leidude laadi, et kas tegemist on kriitilise, väga olulise või olulise probleemiga ja toome välja ka soovitused öö, äh, olukorra parandamiseks. ja siis arutatakse seda, auditeeritud asutusega ja tema siis peab ütlema, et milliseid tegevusi tehakse selleks, et kõrvaldada meie poolt tuvastatud nõrkusi ja nad peavad panema paika ka ajakava, et mis ajaks tuleb meetmeid võtta ja kui me ei ole rahul ükskõik kummaga neist, et näiteks kui me ei arva, et äh, mingi meede tuvastatud probleemi kõrvaldab, siis me ei ole tegevuskavaga nõus. kui me arvame, et äh, mingi tegevusega läheb liiga kaua aega, siis me ütleme ka väga selgelt välja, et me ei ole ajakavaga nõus. ja ma ütlesin teile ka et, et üheksakümne üheksal protsendil kõigist soovitustest äh, lõpptulemusena oleme tegevuskavaga nõus. ma pean äh, veel kord ütlema, et äh, kui äh, on tegemist mingi probleemiga, kui auditeeritud asutus äh, ei ole nõus mingi soovitusega, siis on äh, äh, asi nii, et kutsutakse auditeeritud asutus välja audit progress committee'sse ja äh, Äh, arutatakse põhjuseid. meil on äh, see probleem esile tulnud äh, kahel korral, kus auditeeritud asutus ei olnud nõus, ei olnud tulemusi või oli mingeid muid piiranguid, nii et lõpptulemusena kahel juhtumil ei jõudnud me kokkuleppele, aga kõigil teistel juhtumitel on meil täielik äh, üksmeel olnud ja siis me väga tähelepanelikult äh, ka jälgime soovituste rakendamist, meil on andmebaas ja äh, seal äh, auditeeritavad asutused äh, annavad meile teada, kui nende meelest on meetmed rakendatud ja siis me tegeleme jätkutööga, kui me oleme rahul, siis me äh, suleme selle ähm, soovituse, kui me ei ole rahul, siis me avame selle uuesti, tagamaks adekvaatset riskihaldust. ja tuletan teile meelde, et meil on kaksteist soovitust suurest arvust, mis me teile teatasin, kus on rohkem kui kuuekuuline tähtaeg. aga ka sellel puhul me jälgime olukorda, tagamaks seda, et võetakse meetmeid ja peaaegu pooled nendest kaheteistkümnest äh, pikka aega edasi lükatud meetmetest on nüüdseks rakendatud ja koos APC-ga me oleme avaldanud survet nendele peadirektoraatidele, mis peavad ülejäänud soovituste osas veel äh, edusamme tegema. Need soovitused, mis mul on, äh, küsimused, mis mul on, äh, sobivad väga hästi kokku selle teemaga, et mis on toimunud seoses Jaspersi ja Regionaalarengu peadirektoraadiga, mis seal on äh,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 ma tõesti tahan ta-, teada, et kas tõesti midagi toimub, kui äh, soovitusi antakse ja mida teeb nüüd äh, teisiti DEFCO seoses eelrahastamisega ja kolmanda asja olin ära unustanud senini statistikat, kritiseerite statistika usaldusväärsust, äh, mida on tehtud väljaspool Eurostati, see puru-, puudutab eelkõige teatavaid peadirektoraate neid, mis äh, peavad tegelema Euroopa poolaasta üle järelevalve teostamisega ja millega see kriitika eelkõige seotud on ja mis peaks muutuma? ja aitäh vastuse eest! aitäh! mis puudutab Jaspersit, siis äh, selle teabe leiate äh, komisjoni personali töödokumendi leheküljelt viiskümmend kaheksa, kus me soovitasime DG Regiole äh, tõhustada Jaspersi IQR-i ähm, tegevust te, viia läbi kohapealseid kontrolle Jaspersi äh, sisekontrolli osas ja võtmetähtsusega dokumentide läbivaatamisel, mis puudutab Jaspersi sisekontrollisüsteemi, kavandada ja käivitada Jaspersi äh, vaheläbirääkimine, mis on äh, Äh, partnerlus lep-, raamlepingu punktis kaks punkt neli ette nähtud, et ähm, tagada Jaspersi IT-vahendite äh, toimimine ja vaja oleks ka täpsustada komisjoni äh, juurdepääsuõigused Jaspersi IQR-ile ja mis oleks kooskõlas siis äh, Äh, juurdepääsuõigustega dokumentidele äh, ja muule, mida on vaja selleks, et äh, järelevalvet teostada. ja sellest ajast peale, kui on välja tulnud EAS-i lõpparuanne ja vastu võetud tegevuskava, on TG Regio läbi võtnud meetmeid koostöös Jaspersiga selleks, et tugevdada Äh, järelevalvet ja paremini määratleda lepingulised äh, kohustused ja komisjoni juurdepääsuõigused Jaspersi toodetele ja vähendada potentsiaalsete huvide konflikti ohtu Jaspersi IQR-i, Jaspersi Advisory ja EIB äh, laenutegevuse vahel. ja nii palju, kui mina tean, ei ole jätkutööd selles osas veel toimunud, aga me äh, anname teile edaspidi teada, et äh, milliseid positiivseid muutusi on toimunud äh, tegevuskava ja seni võetud meetmetega, meetmete alusel. ja mis puudutab TEFCO-t, võib-olla kõigepealt veidi tehnilist teavet, te teate, et clearing on võimalik ainult äh, selle teabe alusel, mis puudutab tehtud kulutusi, et kohapeal on vaja mingit äh, tegelikku tegevust ja sellega seotud kulusid, mis siis esitatakse komisjonile. mitte kõik kõigi finantsinstrumentide puhul ei ole võimalus seda teavet edastada enne projekti lõppemist ja teil on täiesti õigus, et vahel on tegemist väga pikkade projektidega. nüüd uus finantsmäärus, nagu te teate, on äh, sisse toonud uuenduse, et ähm, see võimaldab äh, clearing'u toimumist äh, hiljemalt enne projekti lõppemist see on see uus õiguslik kohustus, mis äh, on sees uues finantsmääruses ja me peame seda rakendama ja seda peab tegema siis äh, peadirek-, Defco peadirektorat koos äh, IFI-dega. ja statistika küsimus, ütleb esimene. jah, vabandust, unustasin statistika alustuseks ütleks, et me tegime kõigepealt auditi statistika kohta, mille oli koostanud Eurostat ise ja kokkuvõttes oli järeldus, et läbivaatamisprotsessi kvaliteet on väga hea, et süsteem toimib adekvaatselt. statistika, mis on pärit Eurostatilt koos riiklike organisatsioonidega, on usaldusväärne mis puudutab äh, statistikat, mida ei koosta Eurostat, äh, leidsime, et äh, süsteem ei ole piisavalt tugev. Eurostat oli soovitustega nõus ja teeb nüüd koostööd ähm, teiste peadirektoraatide ja kõigi teenistustega selleks, et olukorda parandada ja äh, viitaks Euroopa Komisjoni juhtimispaketile, mis võeti vastu novembris kaks tuhat kaheksateist ja kus on ette nähtud ähm, corporate management board ja võetakse Äh, selles paketis arvesse ka andmehaldust, et on olemas äh, üks alarühm Corporate Manage Board'is, äh, mis tegeleb statistika usaldusväärsusega, mida koostab Euroopa Komisjon ja nemad võtsid tegevuskavas, mis on meie poolt heakskiidu saanud, seda arvesse, et nad peavad võtma vajalikke meetmeid selleks, et vähendada riske, seoses äh, statistikaga, mida ei koosta Eurostat, aitäh! aitäh! ma tean, et äh, teie jaoks on, tuleb see nüüd liiga vara, aga meil äh, oli arutelu siin, mis puudutas põllumajandusvaldkonda ja küsimus on, et mis lõpus saab toetuse saajatest. me teame, et teie ei lähe lõplike toetuse saajate juurde ja küsimus on selles, et kas teil on mingisuguseid soovitusi nende programmide jaoks, et selle kohta, mis saab äh, toetuse saajatest äh, nii struktuurifondide kui põllumajandus, äh, põllumajanduse puhul? ei ole me mingeid soovitusi andnud õiguslike ettepanekute kohta, millega teie ja Euroop-, Euroopa Parlament ja, ja liidu nõukogu praegu tegelevad, aga meie auditi aruannetes on soovitused, kus on käsitletud mõningaid süstemaatilisi probleeme, mida me oleme varem tuvastanud. ja mis puudutab seda küsimust, et kas me lähme äh, lõpliku toetuse saaja tasandile, siis nagu te ütlesite, nii see on, et me seda ei tee sellisel määral, et see oleks võrreldav Euroopa Kontrollikojaga, aga vahel äh, me hindame tehtud tööd äh, koos Euroopa Komisjoni peadirektoraatidega. meie eesmärk on vaadata, kas äh, peadirektoraadid äh, on taganud süst-, liikmesriikide süsteemide korrektse toimimise kuni lõplike to-, toetuse saajateni ja siis kui meie kolleegid peadirektoraatidest lähevad koha peale, siis meil on võimalik vaadata, et kuidas liikmesriikide asutused vastavas valdkonnas toimivad, me öö, ähm, siis öö, äh, hindame koos nendega töö kvaliteeti, et me teeme seda niimoodi, et on võimalik äh, saada kinnitust selle kohta, et kas meie süsteemid on adekvaatsed või mitte, aga sõltumatut äh, testimist lõpp, ta, toetuse saajate tasandil me ei tee, te teate, et finantsmääruse kohaselt meil on võimalus seda teha ja käia koha peal, aga me teeme seda niimoodi, nagu ma just kirjeldasin. eelmistel aastatel EAS on teinud väga palju tööd läbipaistvusega, näiteks põllumajandusvaldkonnas, vähem struktuurifondide osas ja mis puudutab nüüd äh, põllumajanduse struktuurivahendeid ja makseasutusi, mõni aasta tagasi oli väga selgeid soovitusi, väga selged korrektuurid milline see olukord praegu on, et kas äh, olukord on läbipaistvam, kas seda saab usaldada, kas äh, see on läbipaistvam, mida peadirektoraadid äh, teevad nii regionaalvaldkonnas kui põllumajanduses? auditi aruannete alusel, mida meie oleme jagatud halduse puhul põllumajanduses ja ühtekuuluvuspoliitika raames teinud, võib öelda, et süsteem toimib, aga tegemist ei ole mehaanilise öö, ähm, süsteemiga. kui liikmesriigid äh, toimivad äh, korrektselt, siis meil on olemas usaldusväärne statistika. kui liikmesriigid korralikult tööd ei tee, siis me teeme korrektuure, aga seda ei saa teha statistika alusel, vaid aluseks tuleb võtta professionaalne äh, hindamine ja erinevate peadirektoraatide kolleegid analüüsivad olemasolevaid probleeme selleks, et hinnata milline võiks olla usaldusväärne äh, risk ja see tuleks siis ka edastada liikmesriikidele ja seda äh, teavet on võimalik leida erinevate peadirektoraatide iga-aastastest äh, aruannetest, aktiiv-, tegevusaruannetest, et see info, mida ma teile edastan, samuti tugineb sellele ja üks asi on täiesti kindel, et eelarve on äh, tervikuna eh, äh, kaitstud, kui äh, võrrelda siis maksete riski ja hinnatud finantskorrektuuride summat erinevates valdkondades, on väga selge, et me oleme väga mm, palju allpool olulisuse määrast, milleks on kaks protsenti, seetõttu saame anda positiivse arvamuse, aga samal ajal on vaja mõningates valdkondades olukorda parandada, aga üldiselt äh, on need välja toodud äh, meie äh, reservatsioonides, mis on ära toodud ka üldarvamuses, süsteem ei ole perfektne, seda on alati võimalik parandada ja ma olen väga kindel, et tulevikus on sel tööl positiivne mõju. aitäh, tahtsin küsimuse esitada sellele härrale, kes äh, peab tegelema huvide konfliktidega, et kas äh, tal on olnud äh, juhtumeid, millega ta peab tegelema, kahjuks unustasin ta nime. härra Jeff Mason on see härra. jah, nagu Manfred selgitas, me oleme loomas süstri-, süsteemi, mis praktikas tähendab seda, et äh, mina olen äh, järelevalvet teostanud äh, eelneval aastal ja see on puudutanud Mm, siis tagasi nõutud summade äh, auditit ja kulutõhusust ja, ja seda suurt auditit, millest äh, Manfred ma, äh, rääkis, äh, see komisjoni haldussüsteem äh, ja selle tulemusena tehti ka suuri muutusi ja Manfred ja mina allkirjastasime mõlemad lõppraporti, need olid peamised valdkonnad, kus me tegelesime äh, huvide konfliktiga, et see on tõsine pro-, tõeline probleem, et mina Manfred allkirjastab ühe osa ja mina siis äh, allkirjastan ka terve lõppraporti aitäh, ma rohkem sõnasoove ei näe, nii et oleme selle päevakorrapunktiga lõpule jõudnud, tahame teid tänada südamest ja ol-, see on väga oluline, et me uuesti tegelesime selle teemaga, aitäh teie ja teie kolleegide töö eest selles meie jaoks väga olulises äh, küsimuses ja see, nüüd jõuame kaheksanda päevakorrapunkti juurde, Kontrollikoja eriaruanne EIOPA kohta ja meie raportööriks on proua Kadenbach ja kohe saab sõna ka kontrollikoja liige Šatšius oma äh, esitluse tutvustamiseks. Äh, aitäh, kasutan võimalust, enne kui see tehniline ime siin tööle hakkab, et soovin teile väga head äh, õnnelikku uut aastat, eelkõige Euroopa Parlamendi liikmetele, kes soovivad, et nad tagasi valitaks. tõesti soovin teile kõike head ja nüüd palun teine slaid. meie auditi taust äh, ei olnud, et me tahaks äh, vaadata, kuidas üks äh, amet töötab, vaid see kindlustussektor on väga oluline Euroopa Liidu finantsturgudel ja me arvame, et ähm, meil on siin asju, mis teie jaoks võiks olla ka väga kasulikud, kui tegemist on Euroopa järelevalveasutuste reformiga. järgmine slaid palun ja järgmisel slaidil ongi näha kindlustussektori öö, äh, suurus ja iseloom ja siin on siis öö, äh, Äh, näha, et kindlustusmaksete osa ei ole nii äh, muljetavaldav kui äh, mõnede teiste valdkondade oma, aga seda on umbes üheksa protsenti SK, aastasest SKT-st, aga liikmesriigiti on asi väga erinev. olukord on väga ebaühtlane ja piiriülesed küsimused on siin väga olulised, see on veel üks teemadest, mis meie jaoks oli huvitav ja varad, mida haldab kindlustussektor äh,, moodustavad kaks kolmandikku Euroopa Liidu iga-aastasest SKT-st ja seda on üsna palju, nii et äh, see sektor on üsna oluline. auditi maht. Äh, me analüüsime, et kas Euroopa annab tõhusa panuse järelevalvesse ja finantsstabiilsusesse ja kindlustussektorisse Äh, ja auditeerisime siis EIOPA-t, mitte Euroopa Komisjoni. nii palju, kui mina tean, EIOPA ähm, esindajad ei olnud siia kutsutud, aga ma arvan, et me saame keskenduda nendele küsimustele, mis on eriti olulised Euroopa Komisjonile ja parlamendile. Äh, kokkuvõttes finantsstabiilsus oli peamine asi, millega me tegelesime, aga kaks aspekti olid need, mida me peamiselt analüüsisime, kõigepealt äh, ühtlane tarbijakaitse tase, see on eurooplaste jaoks minu meelest väga oluline selles sektoris, mis äh, jõuab peaaegu iga Euroopa kodanikuni. teisalt aga hooli-, tegelesime õiglase konkurentsiga kindlustuspakkujate vahel, et kuidas seda tagada analüüsisime erinevaid aspekte ja vaataksin läbi siis meie peamised leiud. üldised järeldused siis, et Euroopa on andnud äh, hea panuse toetamaks äh, Euroopa Liidu kindlustussektori kvaliteeti järelevalvet ja stabiilsust. Äh, see Euroopa loodi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal pärast kõige sügavamat finantskriisi kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal nii et see oli üks nendest äh, kolmest järelevalveasutused, mis loodi pärast äh, finantskriisi, äh, mis on siis nendeks instrumentideks, mida, mille osas poliitikud arvasid, et ähm, tegemist on ähm, tuleviku jaoks vajalike asjadega. aga me nägime, et Euroopal on probleeme, mitte sellepärast, et Euroopa oleks äh, ebakvaliteetne institutsioon või et nad teeksid kohutavalt suuri äh, vigu, vaid äh, me näeme, et on süsteemsed probleemid, mis takistavad äh, sellel järelevalveasutusel korralikult, korralikku toimimist ja teiseks ei ole Euroopal piisavalt ressursse. selle juurde tulen tagasi esitluse lõpus ja kõige suurem tehniline ja praktiline probleem on, et äh, riiklikud äh, pädevad asutused äh, ei toeta piisavalt EIOPA-t ega tee piisavalt koostööd EIOPA-ga, siis sektori järelevalve küsimustes, et kui me tahame rääkida ühtsest kindlustusturust, seda veel ei ole ja see on ähm, meist veel üsna kaugel. ja probleemid on liikmesriikides, liikmesriikide asutustes ja et Euroopa järelevalveasutusel ei ole mm, piisavalt võimekust. mõningatest probleemidest on võimalik äh, üle saada, mõnedega saab Euroopa ise tegeleda, aga siin on ka probleeme, millega peavad tegelema liikmesriikide järelevalveasutused, üritasime oma sõnumit ka neile edastada ja äh, Euroopa Parlamendi liikmetena olete teie ju üheks äh, õigusloomeliseks haruks ja järelvaatamise protsessi käigus võiks ka mõningatele asjadele mõelda. järelevalveinstrumendid, see oli üks asjadest, millega tegelesime, mida kohaldab EIOPA ja üldiselt äh, meie leidsime, et nad toimivad üsna hästi, aga et äh, nad ei ole piisavalt fokusseeritud, nii et meie soovitus oli, et tuleks parandada järelevalve meet-, mm, instrumentide fookust, et ei jäädaks liiga üldiseks. nii et need oleks, et need meetmed oleksid sihipärasemad ja piiriülene kindlustustegevus äh, see on asi, millele tahaksin kõige rohkem tähelepanu pöörata siin. nagu te näete, nägite erinevates slaidides, on jaotus liikmesriigiti kindlustusmaksete puhul väga erinev ja seda selle põhjuseks on selle äri piiriülene iseloom ja me peaksime ütlema väga selgelt välja, et ühtne turg ja asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus on üks suurimatest Euroopa Liidu saavit-, saavutustest, ühtse turu suurimatest saavutustest, aga selles väga tundlikus valdkonnas äh, leidsime teatavaid probleeme, millest ei ole võimalik üle saada, kasutades ol-, mm, olemasolevaid instrumente ja äh, seda seetõttu, et ähm, et see piiriülene äh, iseloom ähm, siin äh, põhjustab äh, valesid stiimuleid. Kin-, küm-, sada kümme miljardit on kindlustusmaksete maht ja ja järgmisel slaidil on näha, et kuidas tuleks teostada järelevalvet piiriülese äri puhul. et kui on äh, emaettevõte, millel on tütarettevõtteid teistes riikides, siis äh, tuleb luua äh, järelevalveasutuste kolleegium, kus EIOPA on ka üks liikmesriikid, üks liikmetest ja kõikidest liikmesriikidest siis, mida see puudutab, peavad järelevalveasutused olema esindatud ja meil on siis tegemist sellise organiga, millel siis, mis peaks siis teostama järelevalvet piiriülese äri üle aga kui me vaatame moodsamaid äh, välismaal äh, kindlustusteenuste osutamise äh, meetodeid, võttes arvesse asutamisvabadust, teenuste osutamisvabadust, siis nende puhul ei ole ette nähtud järelevalveasutuste kolleegiumid, vaid järelevalveasutused, kus kindlustustegevus tegelikult toimub, neil ei ole mingit stiimulit äh, järelevalvega tegeleda ja vahel isegi liikmesriikide õigusaktides on öelnud, nad peaksid tegema vastava liikmesriigi finantsstabiilsusega ja nad ei tegele finantsteenustega, kindlustusteenustega, mida pakutakse vastava riigi äh, kodanikele. see võib tekitada probleeme nii vastava riigi kodanikele äh, või siis äh, ka kindlustuspakkujale, kes asub teises liikmesriigis. ja analüüsime ühte kindlustusettevõtet, mis pakkus väga madalaid kindlustusmakseid ja mis väga palju kasvas ja kuna järelevalveasutus ei tegelenud sellega, tegeles ainult väga väikse osaga äh, nendest teenustest, äh, ja siis ei tundunud äh, järelevalveasutusele, et tuleks üldse tegeleda selle ettevõttega ja vastavalt äh, ei, ja pärast Euroopa soovitust sellega tegeleda otsustati, et äh, see ähm, äh, kindlustusfirma ei, ei olnud jätkusuutlik ja lõpuks läks ta pankrotti, et see oli tõesti äh, juhtum, kus Euroopa tegeles äh, lihtsalt heast tahtest, aga seaduslikku alust, et ta peaks selliste asjadega tegelema, tegelikult ei olnud. ja sisemudelid, see on veel üks väga keerukas valdkond, kus äh, on võimalik, et tekivad riskid. sisemudelid on äh, mudelid, mida mõned suured äh, väga keerukaid kindlustusteenuseid pakkuvad ettevõtted kasutavad selleks, et hinnata omaenda toodete riski ise ja selle alusel siis arvutada välja kapitalinõuded, mis on ette nähtud Solventsus kahes. kas seda tehakse õiglaselt, äh, kes üldse oleks võimeline vastama sellele küsimusele. loomulikult äh, pädev riiklik asutus, äh, kes peaks järelevalvet teostama. aga erinevate liikmesriikide pädevate asutuste lähenemine on väga erinev ja ne-, ja nende sisemudelite arv on umbes kakssada millegagi ja Euroopas on üle kahe tuhande kindlustuspakkuja juba on kohustatud äh, pädevaid asutusi toetama sisemudelite hindamisel ühtlustatult, nii et erinevate osapoolte äri riskantsust õiglaselt hinnataks, ühtlaselt hinnataks kogu Euroopa Liidus, mitte ainult äh, ühes liikmesriigis. aga Euroopa üritas seda teha aga huvitaval kombel äh, tekkisid sellega äh, probleemid, et äh, liikmesriikide pädevad asutused ei soovinud jagada teavet, nii et Euroopa juur-, jaoks on suureks probleemiks teabele juur-, juurdepääs, ma palun, et te väga põhjalikult tegeleksite sellega ja lahendaksite selle probleemi. praegu praeguses määruses äh, on Euroopal ainult äh, õigus äh, paluda teavet riiklikelt pädevatelt asutustelt ja ta ei saa erinevatelt kindlustusäri ettevõtetelt teavet küsida. ta saab seda teha ainult läbi pädevate asutuste mis aga loomulikult kaitsevad oma siseriiklikku turgu. see süsteem ei toimi ega hakka mitte kunagi toimima. nii et äh, see probleem tuleks lahendada, juurdepääs teabele on asi, mida tuleks parandada ja seadusandjad peaksid mängima siin oma rolli. ja kindlustuse stressitest me leidsime, et üldiselt äh, oli see õiglane, väga kasulik, väga hästi läbi viidud. me leidsime mudelites, modelleerimises mõningaid probleeme, aga me leidsime, et ja me analüüsisime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta stressitesti et äh, see sobib selleks, et äh, ke haigla keskmist temperatuuri välja selgitada, aga meie soovitame ja see ei ole nüüd õiguslik soovitus, see on ainult vabatahtlik, et äh, suured kindlustusettevõtjad, et neid tuleks motiveerida, et nad avaldaksid oma stressitesti andmed, see protsess on vist juba alanud, aga meil on veel pikk tee ees, aga juba on väga häid algatusi ka selles valdkonnas. ja nüüd viimane slaid. proua esinejad on tegemist väga äh, vähese, väga harva juhtumisega, kus me tõesti soo-, soovitame, et oleks rohkem äh, ressursse, sest praegu see järelevalve ülesanne, mitte poliitika valdkond, vaid see järelevalve ähm, äh, valdkond saa-, see saab ainult kolmteist protsenti vahenditest, seal töötab ainult kakskümmend inimest ja seda ei ole ju praktiliselt mitte midagi, et kui me tahame üle-euroopalist järelevalvet äh,, siis me peame palju rohkem vahendeid äh, selleks ette äh, nägema, loomulikult äh, järk-järgult, aga see nihe poliitikalt järelevalvele on see suund, mida meie soovitame. Need olid siis meie peamised leiud teeme koostööd proua Kadenbachiga, kes on selles küsimuses raportööriks. aga nüüd olen valmis kuulama teie kommentaare ja vastama võimalikele küsimustele, aitäh! suur tänu selle väga olulise raporti eest ja see on esimene aruanne Euroopa kohta ja see on ääretult oluline, loomulikult kõik raportid on olulised, proua Kadenbach, palun! kõigepealt ma sooviksin tänada kontrollikoda, raportööri, need, kes mind teavad, on kursis sellega, et ma tõesti äh, tegelen enamasti põllumajandusega seotud äh, ametitega, nüüd esimest korda tegutsesin kindlustusvaldkonnaga ja see teema oli tõesti äh, väga palju tööd põhjustav, aga selge on see, kuivõrd oluline on kontroll meie jaoks, eriti tulevikku silmas pidades, hoolimata finantskriisist. jumal tänatud, on meil siiski äh, suur usk ja usaldus äh, nende kindlustussüsteemide vastu, kui me räägime pensionikindlustusest ja elukindlustusest. ja seetõttu ma tahaksin meie koostööd ette valmistades juhtida nüüd tähelepanu veel kahele punktile, mida ka teie mainisite, kõigepealt äh, personal. oleks kena, kui me kuuleksime komisjoni poolt, kuidas äh, on plaanis, äh, arvestades Euroopa ülesannete laialdast spektrit, lahendada personaliküsimus, me kuulsime, et äh, siin räägitakse kahekümnest äh, uustöötajast, äh, see on arvatavasti liiga vähe, kas on võimalik personali ümber äh, suunates saavutada EIOPA eesmärgid või mitte või on meil vaja lisapersonali, ma pigem ise usun viimast. ja teine valdkond, mida te mainisite, te ütlesite nii kenasti, et on selline tagasihoidlik õigus küsida äh, infot, see on tõesti diplomaatiline kirjeldus sellele olukorrale. me näeme, et äh, Euroopa sõltub oma tegevuses väga tugevalt riiklikest pädevatest asutustest ja me loeme teie raportist välja, et Euroopa ei saa mitte alati täielikku toetust. ja riiklikel asutustel on EIOPA-s suur kaasarääkimise õigus, nad saavad äh, otsustada ka, kuivõrd tõhusalt EIOPA nende oma tegevust kontrollib ja siin mul tekibki küsimus, et kas mitte pädevatel riiklikel asutustel ei ole liiga palju mõju, kuidas oleks teie arvates võimalik seda probleemi lahendada? ja ettekandes te mainisite mitu korda ka õiguslike sätete parandamist, kas ma saan aru niimoodi, et äh, me ei peaks mitte ainult olemasolevaid reegleid äh, rangemalt ja sidusamalt äh, rakendama, vaid et kohati on vaja ka õiguslik raamistik äh, karmimalt ümber sõnastada ja milliseid reegleid oleks meil vaja selleks, et tulevikus oleks Euroopa sõltumatus tagatud. ja suur tänu, et me saame täna teiega sel teemal arutleda. ja, tänke, j'aimerais saluer madame Beres de, de la commission Econ bon jah, tervitame siin äh, majanduskomisjoni liiget, loomulikult on ka kõik äh, majanduskomisjoni liikmed siia oodatud, kes selle teema äh, eest vastutavad. härra Rain, palun saab järgmisena sõna. Um... suur tänu. üritan teha lühidalt. mina ei ole EIOPA esindaja, vaid komisjoni esindaja paljud äh, märkused, äh, mis puudutasid äh, seadusandlust, nendele ma võin vastata. kõigepealt esialgse märkusena soovin öelda, et EIOPA ei vastuta mitte ainult kindlustussektori eest, vaid ka pensionisektori eest, nii et me räägime siin ühest EIOPA tegevusvaldkonnast, väga olulisest valdkonnast, aga äh, ka pensionivaldkond äh, neelab suure osa Euroopa ressurssidest. praegune rahastamine näeb ette, et on sada kaksteist äh, alalist ametnikku, aga sinna juurde tulevad ka eksperdid, äh, riiklikud eksperdid, nii et kokku sada viiskümmend ja kolm põhilist tegevusvaldkonda, üks puudutab poliitika valdkonna arendamist, Euroopa annab komisjonile nõu, milline võiks olla tulevane seadusandlus, teiseks siis kontrollivaldkond, kus on kakskümmend töötajat ja kolmandaks finantsstabiilsusvaldkond, see puudutab siis vastavaid raporteid ja stressiteste neid ei vii läbi mitte need kakskümmend töötajat, vaid äh, lisatöötajad finantsstabiilsuse valdkonnas. nüüd, mis puudutab äh, Euroopa tegevuse laialdast äh, õiguslikku raamistikku, siis audit juhib tähelepanu Euroopa järelevalveasutuste alusmäärustele, mis võeti võeti komisjoni poolt äh, vastu ja esitleti kaks tuhat seitseteist, parlamendis on arutelud käimas. ja kontrollikoja raport äh, juhib tähelepanu sellele, et äh, komisjoni ettepanek üritab lahendada mõningad praegused murepunktid. näiteks, et tuleb tõsta Euroopa EIOPA pädevus sisemudelite vallas, aga EIOPA ei peaks olema juhtiv järelevalveasutus, aga me peame tagama, et EIOPA-l oleks äh, kõik vajalik info sisemudelite kohta kättesaadav. EIOPA-l peab olema ka pädevus edastada arvamusi riiklikele pädevatele asutustele kui on tegu näiteks äh, sisemudelite äh, erineva tõlgendusega. mis puudutab äh, stressiteste, siis juhtivkomisjon pakub välja, et Euroopa pädevused oleksid sarnased Euroopa pangandusjärelevalve ametniga, ametiga stressitestide vallas. meie ettepanek äh, võimaldaks avalikustada stressitestide tulemused äh, individuaalsel baasil. edasi. komisjoni ettepanekuga tuleb kaasa ka legislatiivne finantsdokument mis äh, juhib äh, tähelepanu Euroopa personali märkimisväärsele kasvule. nii et me lahendame sellega personaliprobleemid. ja kui rääkida personalist üldiselt, siis äh, see ei puuduta ainult kindlustusvaldkonda, vaid ka pensionivaldkonnas on parlament ja nõukogu detsembris triloogil jõudnud kokkuleppele üle-euroopalise pensionitoote kohta, mis samuti näeb ette siis, et EIOPA-l saab olema võt-, võimalus võtta tööle lisapersonali. edasi, kui nüüd jätta kõrvale see, mida on välja toonud äh, Kontrollikoda, tahaksin tähelepanu juhtida hiljutisele komisjoni õigusloomelisele ettepanekule, mis äh, puudutab teatud äh, kindlustusvaldkonda. on olnud äh, pankrotte. nii et äh, mootorsõidukite kindlustuse valdkonnas tuleb välja pakkuda mehhanism, mis rakenduks, kui äh, sõidukite äh, kindlustajad äh, lähevad äh, pankrotti, need on maksevõimetud ja see mehhanism sekkuks alles pärast maksevõimetust. see ei tegeleks maksevõimetusele eelnevate sammudega. aga loomulikult see piirdub ainult mootorsõidukite kindlustuse valdkonnaga sellega Euroopa Komisjon natukene nii-öelda testib olukorda sektori spetsiifiliselt. rahvusvahelise kaubanduse komisjon on siin juhtiv komisjon ja koostöös nendega me võime tulevikus tulla välja õigusloomeliste ettepanekutega ka teistes kindlustusvaldkondades, millel on piiriülene iseloom aga mootorsõidukite kindlustuse valdkonnas me testime ka seda, kuidas parlamendikomisjon siis sellesse suhtuvad. edasi. solventsus kaks. see raamistik on komisjoni poolt välja pakutud kõige olulisem direktiiv kindlustusvaldkonnas, seal pannakse paika ka EIOPA võim ja pädevused siin on tegemist suhteliselt uue õigusaktiga, see on olnud äh, jõus äh, kolm aastat ja ülevaatamine on plaanis aastal kaks tuhat kakskümmend, see suurem ülevaatamine, me juba valmistame ette mõjude hinnanguid ja vastavaid uurimusi. ja loomulikult äh, auditi panus selles protsessis on ka väga oluline on tõenäoline, et enne aasta kaks tuhat kakskümmend lõppu tuleb komisjon välja ettepanekutega, kuidas muuta praegust Solventsus kaks režiimi, nii et me arvestame praegust auditit ja ka teie koja arvamusi juba enne seda ülevaatamist, mis toimub aastal kaks tuhat kakskümmend. siinkohal ma piirduksin oma sõnavõtuga, aga vastan hea meelega teie spetsiifilisematele küsimustele, aitäh! proua Peres, palun. aitäh, tänan, et äh, kutsusite majanduskomisjoni liikmed äh, siin osalema, sest äh, tõepoolest on huvitav veidi teisest perspektiivist asju vaadata ja ma olen Otmar Karasiga ka kaasraportöör Euroopa järelevalveasutuste äh, Äh, teemal. ja vabandan ka, et ma äh, veidi äh, hilinesin. jõudsin ainult kiirelt esitluse läbi vaadata, aga teatav ülevaate siiski sain. mul oleks kaks küsimust. esimene puudutaks nii-öelda sise mudeleid, sest üldiselt äh, on äh, siin mm, põhieesmärgiks äh, riskide vähendamine ja jagamine ja panganduse valdkonnas äh, oleme me selle üle ka pikalt aru pidanud. mis puudutab kindlustuse sektorit, siis me teame, et nii-öelda see sisemudelite küsimus on väga tundlik äh, no meil võib siin olla jah, nagu siseriiklik järelevalveasutus, kes tunneb äh, seda kõige paremini, aga äh, samas äh, tõenäoliselt ei hakka ta esimesena julgelt probleeme tõstatama. nii et seetõttu on ka komisjon küllaltki tagasihoidlik olnud siin kindlustuse äh, sektoris nende riskiküsimustega seoses, aga teisalt, mis on juhtunud panganduses, võib juhtuda ka äh, kindlustuses. Äh, ameeriklased, äh, siin enne Brexitit on ka meie jaoks nii-öelda eeskujuks või, või, või käivad nii-öelda ees meist ja me nägime, et äh, nemad on just aktiivselt sõdinud selle äh, äh, nii-öelda sisemise mudeli vastu selle Baseli konventsiooni raames ja Baselis oli tegelikult Euroopal väga raske oma seisukohti kaitsta ja seesama asi juhtub ka kindlustuses üsna tõenäoliselt ameeriklastel on Baseli äh, komitee äh, kaudu siis äh, teatud organisatsioonid ja kahepoolselt ei ole nad selle Solvency kaks raames teatavaid asju saavutanud, aga seal on neil plaanis seda saavutada. nii et aga mina arvan, et kindlustuses oleks mõistlik need mudelid siiski säilitada Äh, see tundub nagu äh, loogiline, aga me kaitseksime ennast paremini siis, kui see kõik toimiks ühtselt Euroopa tasandil ja kui meil oleks äh, Euroopa tasandil olemas nii-öelda usaldusväärne kogemus selle tõhusa toimimise osas. kolmandaks, nende mudelite kohta veel, et Euroopa siseturul on küll õige, et äh, kui tingimused täidetakse, äh, on võimalik neid mudeleid kasutada, kuid väikeses riigis, kus on väike järelevalveasutus, ma ei hakka siin kellelegi äh, näpuga näitama, kasutades omadussõna väike, aga mm, sellisel juhul on siiski võimalused piiratumad kui on suur kindlustusfirma väikeses äh, riigis ja kui ta saas, saaks ka seal näiteks toetuda äh, Euroopa äh, kogemusele, oleks see väga positiivne. nõukogus kahjuks komisjoni tagasihoidlik ettepanek selles vallas, mille eesmärgiks ei ole sugugi see, et komisjon hakkaks neid mudeleid või EIOPA hakkaks neid mudeleid omalt poolt kontrollima, vaid lihtsalt koordineeriks äh, ja vaataks äh, nii-öelda kõrvalt äh, nende toimimist, sest tegelikult ka selles suhtes oli nõukogu väga ettevaatlik. ja teiseks veel kiiresti, mis puudutab piiriüleseid tegevusi kindlustuse valdkonnas, teenuste vabu, vaba osutamise võimalus on viinud Äh, äh, nii-öelda äh, ähm, mm, väga suurte kuritarvitusteni nii-öelda postkastifirmade poolt, kes on ähm, pakkunud mingeid tooteid lihtsalt dumpingu hindadega ja absoluutselt ei pea kinni tarbijate õigustest riikides, kus tegelikult need äh, tooted äh, on äh, ka muul kombel saadavad ja siin on olnud väga palju skandaale sellega seoses ja Euroopal tegelikult jäävad käed tihtipeale liiga lühikeseks, et niisuguste kuritarvituste vastu võidelda ja Otmar Karasi toel ka Eh, loodame, eh, et eh, nende ettepanekutega need asjad paranevad ja et Euroopa õigust hakatakse tõhusamalt kohaldama kindlustuse valdkonnas. Need olid minu poolt paar märkust ja mul on väga hea meel teie töö tulemustega siin tutvuda, aitäh! kuna kolleegid rohkem sõna ei soovi, siis saab äh, sõna kõigepealt härra Ryan. räägi prantsuse keeles. jah, mis puudutab äh, neid mudeleid, siis ma Äh, protokollistel ähm, põhjustel ei saa äh, nõukogu arutelusid siin äh, kommenteerida. aga jah, ma olen sellega kursis, aga rahvusvahelise organisat-, rahvusvahelises kindlustusasutuses International Association of Insurance supervision, supervision on um, Ähm, praegu püüdeid, sest selle Baseli äh, režiimi, ähm, režiimi mudeleid äh, koostada, äh, aga praegu ei ole sellega kuigi kaugele jõutud ja tõsi on ka see, et liikmesriigid kaitsevad ka oma mudeleid, nii et lisaks sellele on ka Ameerika äh, pole ka Ameerika Ühendriigid selles osas kõige aktiivsed. mis puudutab piiriüleseid äh, tegevusi, siis me oleme tõepoolest kursis äh, nende kuritarvitustega, kindlustusfirmad on ka pankrotti läinud, aga just auto, mootorsõidukite kindlustuse vallas on kõige rohkem probleeme esinenud ja seetõttu äh, me äh, valisimegi just selle valdkonna oma esimese ettepaneku teemaks, et oleks võimalik siis äh, lahendus leida nendele teravatele probleemidele. kui hästi läheb, siis parlament ja nõukogu võtavad selle vastu ja pärast seda oleks siis äh, võimalik seda süsteemi ka muudele valdkondadele laiendada aga jah, mootorsõidukid valdkonna me valisime äh, Äh, just välja äh, neid probleeme silmas pidades, aitäh. ja tõesti, täiesti õige aspekt, härra Satsius, palun. suur tänu, esineja. suur tänu Euroopa Parlamendi erinevate komisjonide liikmetele, kes äh, kõnelevad meiega samalaadselt kui audiitorid vaatasid üle EIOPA töö, siis meie lähenemine on väga selge. me lähtusime kõigest sellest, mida seadusandja on kirja pannud, loomulikult sisemudelid on ka head, Solventsus kaks ja nii edasi, aga me analüüsisime, kuidas see kõik toimib. ja ma kordan, me jõudsime järeldusele, et stiimulid ei ole äh, selles valdkonnas tegijate vahel võrdselt äh, jaotunud ja see on probleemiks. see takistab äh, olemasoleva Euroopa Liidu õigustiku rakendamist ja ma vastan proua Kadenbachile, jah, meil tuleks äh, õigusakte muuta ja me oleme komisjonile ka vastavaid ettepanekuid teinud aga meie ülesanne ei olnud praegu analüüsida võimalikke komisjoni uusi ettepanekuid. aga igal juhul Euroopa Parlamendiski on selge suund selles osas, et Euroopale tuleb anda rohkem pädevusi, eriti mis puudutab juurdepääsu infole ja sõltumatust Need kaks aspekti juba lahendaksid päris palju probleeme ära, mitte päris kõiki probleeme, aga suure osa neist. EIOPA sõltumatus tähendab seda, et äh, neil on rohkem õigusi ja sõltumatud äh, pädevused. see kõik äh, tuleks kirja panna Euroopa Liidu õigusaktidesse ja me kutsume teid üles selle üle järele mõtlema kui vaadata olemasolevaid õigusakte, siis see piiriülene aspekt ei toimi. komisjoni esindaja tõi hea näite mootorsõidukite kindlustuse kohta. seal on tegemist äh, siseturuga, täieliku siseturuga, autod ju liiklevad üle kogu Euroopa Liidu, see on täiesti Euroopa Liidu ülene küsimus meil on vaja siin kindlasti piiriülest lähenemist korralike vahenditega, et seda valdkonda kontrollida ja hallata, sellepärast et äh, muidu see võib endaga kaasa tuua väga suured probleemid lihtsatele inimestele, kes äh, lihtsalt sõidavad oma autoga üle piiri, see puudutab lõpuks nii rikkaid kui ka vaeseid ja see on väga hea näide valdkonnas, kus on vaja tegutseda, nii et suur tänu, et te reageerisite positiivselt äh, meie üleskutsele, et on vaja astuda edasisi samme ja näe, jään ära ootama Euroopa Parlamendi vastava resolutsiooni teksti. suur tänu ja proua Kadenbach lõpetuseks. suur tänu selle arutelu eest kuulsime ka Pervanš Peresi ettepanekuid ja me kindlasti osad äh, nendest võtame üle ka oma seisukohta. suur tänu, oleme käesolevaga võtnud läbi päevakorrapunkti number kaheksa, nüüd päevakorrapunkt number üheksa, Euroopa Liidu eduka transpordisektori saavutamine ja kontrollikoja liige Ladislav Palko on siin, kes saab ka kohe tutvustada äh, ülevaate aruannet. suur tänu, esinaine, mulle sõna andmast. tere pärastlõunast, lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaksin esitleda teile meie ülevaate aruannet teemal Euroopa Liidu eduka transpordisektori saavutamine, lahendamist vajavad probleemid transport, nagu te teate, mõjutab otseselt äh, Euroopa Liidu kodanike igapäevaelu ja see strateegiline sektor, mis äh, pakub tööd umbes üheteistkümnele miljonile inimesele, siin on tegemist Euroopa integratsiooni nurgakiviga, äh, sellepärast et äh, jätkusuutlik äh, omavahel ühendatud transpordivõrgustik äh, on Euroopa Liidu siseturu toimimise aluseks. tõhusad transporditeenused ja taristu on vajalik, et ära kasutada Euroopa Liidu piirkondade majandustugevus ja edendada majanduslikku, territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust transport on tihedalt seotud keskkonnaga, äh, majanduskasvu töökohtadega, konkurentsivõimega, sotsiaalpoliitikatega ja digitaliseerumisega. ja meie ülevaate aruande lisandväärtus on see, et sarnaselt äh, Kontrollikoja aruannetele me kirjeldame ja analüüsime, mida Euroopa Liit teeb äh, selles spetsiifilises poliitika valdkonnas. selge ja äh, juurdepääsetav informatsioon sidusrühmadele aitab koordineerida, parandada tegevust ja aitab Euroopa Liidul ja liikmesriikidel saavutada transpordipoliitika eesmärke, sellepärast et transport on valdkond, kus Euroopa Liit jagab pädevust liikmesriikidega. näiteks vastutus äh, selles osas, kuidas äh, transporditaristut arendada, rahastada ja ehistada, jaguneb äh, liikmesriikide vahel, Euroopa Liit saab oma rahastamisega toimida katalüsaatorina ja meie ülevaate aruandes oleme keskendunud Euroopa Liidu infrastruktuuri investeeringutele ja samuti äh, horisontaalsetele teemadele. meil on olnud kolmteist äh, auditit äh, viie pealmise transpordivaldkonna kohta, maantee, raudtee, lennutransport, siseveeteed ja meretransport lähtudes oma tähelepanelikku soovit-, Äh, tähelepanekutest, soovitustest äh, oleme me auditis äh, välja toonud horisontaalse ülevaate trendidest ja väljakutsetest, millega me oleme silmitsi Euroopa Liidus, arendades ja rahastades transporti. ja see ülevaate aruanne koosneb kolmest osast esimene osa pakub äh, ülevaate Euroopa Liidu peamistest poliitika eesmärkidest transpordisektoris äh, ja haldusraamistikus ja rahastuses, rahastusest, teises valdkonnas äh, kirjeldatakse praegust olukorda transpordisektoris ja kolmandas räägitakse horisontaalsetest küsimustest ja põhilistest väljakutsetest, arvestades ajalisi piiranguid, keskenduma siin teisele ja kolmandale osale. mis puudutab äh, praegust olukorda ja trende, siis äh, transpordi maht on pidevalt kasvanud ja kasvab ka edaspidi nii reisijate kui ka kaubatranspordi valdkonnas ja need äh, mahtude kasvud äh, võivad tuua kaasa võimekusealased väljakutsed osades transpordiliikides, näiteks võivad tekkida ummikud mis mõjutavad siis vastavalt ka keskkonda, liikluse haldust ja majandust ja lähevad maksma juba praegu sada nelikümmend miljardit eurot aastat. maanteetransport on äh, nii reisijate kui ka kaupade jaoks äh, peamine transpordiliik. ja kui me räägime äh, maatranspordist, siis me jätame välja siit mere- ja lennutranspordi ja me näeme, et Äh, autode osakaal transpordis muutub kaheksakümmend kolm äh, protsenti, kui me räägime kilomeetrite mahust, äh, kaupade vedu näitab, et ilmselt maanteetranspordi maht kasvab kolmkümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja viiskümmend protsenti aastaks kaks tuhat viiskümmend ja kaubatransport äh, on kasvanud juba äh, seitsmekümne viie koma ühelt protsendilt kaks tuhat üksteist, seitsmekümne kuue koma nelja protsendi aastal kaks tuhat kuusteist. kaks tuhat kuusteist äh, Kontrollikoda avaldas eriraporti kaheksa murd kaks tuhat kuusteist raudtee kaubatranspordi kohta, kus mina olin raportöör ja seal meil olid väga kasulikud äh, kohtumised sidusrühmadega. me võrdlesime neid väljakutseid, äh, mis äh, on kaubatranspordi vallas, kui võrrelda nüüd maanteed ja raudteed, et kuidas oleks võimalik et maanteetranspordilt liigutaks muudele transpordiliikidele teistes maailma riikides, USA-s, Austraalias, Hiinas äh, näitavad kogemused, et äh, on võimalik saavutada turuosa nelikümmend protsenti ja enam transport äh, toob kaasa ka negatiivseid välismõjusid, nagu näiteks õnnetused, kasvuhoonegaasid, äh, õhusaaste, müra, mitmed äh, sotsiaalmajanduslikud kulud ja nagu ka meie eriraport üheksateist murd kaks tuhat kaheksateist kiirraudtee kohta näitas, siis kaalutakse nii äh, kasutaja maksab kui ka saastaja maksab äh, põhimõtete rakendamist erinevates äh, transpordiliigides, eriti just maanteetranspordi puhul. ja edasi multimodaalsus see tähendab seda, et kasutatakse erinevaid äh, transpordikandjaid samaks äh, teekonnaks ja see on üks äh, põhilisi Euroopa Liidu transpordipoliitika eesmärke olnud juba mitmeid aastaid. see võib aidata kaasa sellele, et Äh, loobutakse ainult maanteepõhisest transpordilahendusest, aga see multimodaalne transport endiselt ei ole Euroopa Liidus väga levinud. intelligentse transpordihaldussüsteemid äh, põhiliselt äh, tähendavad digitaalset liiklushaldust ja infosüsteemide rakendamist, nagu näiteks RTMS süsteem mida ma tutvustasin siin eriraportis kolmteist murd kaks tuhat seitseteist või äh, Ühtne Euroopa taevas, äh, Cesar, mida esitles äh, minu kolleeg Puvan. komisjon on tõdenud, et selliste süsteemide koordineeritud rakendamine aitab kaasa üle-euroopalise multimodaalse ja täiesti integreeritud süsteemi loomisele selliste äh, süsteemide jaoks on ette nähtud äh, üks koma kolm miljardit eurot ERDF fondist ja Ühtekuuluvusfondist äh, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kakskümmend ja lisa kolm miljardit eurot Euroopa ühendamise rahastust aasta kaks tuhat seitseteist lõpuni. alates kriisist kaks tuhat kaheksa on vähesed investeeringud transpordisektorisse äh, takistanud transpordivõrgu äh, uuendamist, aga meil on vaja edasi liikuda TNT äh, eesmärkidega. oleme arvamusel, et erasektori investeeringud strateegilise transporditaristusse on üliolulised ja see oli üks põhilisi tõdemusi ka meie eriraportis ERTMS-i kohta vaatamata sellele, et äh, riiklik ja Euroopa Liidu investeering on juba äh, kõrgel tasemel, et saavutada äh, ühenduse juurdepääsu paremaid tasemeid, on siiski vaja palju teha, et TNT eesmärke saavutada. põhiliselt vastutavad transporditaristu eest liikmesriigid, aga samal ajal on Euroopa Liit kokku leppinud nii-öelda Maastrichti kriteeriumites mis äh, lähtuvad siis äh, liikmesriigiti äh, SKT osakaalus. tulemuseks on see, et osadel liikmesriikidel on investeerimisvõimekuse piirid selleks, et TNT lõpule viia. teisisõnu, kui vähendatakse riigivõlga ja kulutatakse rohkem avaliku sektori investeeringuteks, näiteks transpordile, siis äh, need võivad olla äh, konkureerivad eesmärgid. investeeringutega on probleeme suuresti just äh, ida pool Euroopa Liidus TNT võrgud osades liikmesriikides on juba lõpule jõudmas, aga teistel liikmesriikidel on veel palju teha. esinaine juhib kõneleja tähelepanu selle, et ta peaks rääkima aeglasemalt, kuna tõlkidel on teda raske tõlkida. TNT võtmetähtsusega võrgustikud, mis äh, on osades riikides juba lõpule viidud, äh, teistes liikmesriikides on veel äh, lõpule viimata, on veel mitmesuguseid pudelikaelu ja puuduvaid ühendusi Euroopa Liidu transpordivõrgustikus ja need takistavad transpordivoogusid, eriti just piiriületuskohtades. lisaks hooldus äh, eelarved on tihti ebapiisavad ja need ei käi äh, ühte sammu suurema koormusega taristule. maanteetransport on kõige paindlikum transpordiliik ja see on kõige kiiremini kohandunud äh, nende muudatustega, mida nendega kaasa toonud logistilised ahelad ja geograafilised äh, mustrid äh, kui Euroopa Liit laienes äh, viieteistkümnelt kahekümne kaheksale liikmesriigile ja samas äh, raudteevaldkonnas on vaja rohkem pingutusi, et äh, moderniseeruda ja harmoneerida liiklushaldussüsteeme. on veel mitmesuguseid väljakutseid, mis on seotud äh, turu avanemisega ja liberaliseerimisega, eriti just äh, raudtee ja lennuliikluse halduse valdkonnas, näiteks äh, turu liberaliseerimine raudteel on toimunud ebaühtlaselt liikmesriigiti, ainult käputäis liikmesriike on liberaliseerinud oma siseraudteeturu uued turule tulijad on silmitsi diskrimineerimisega, kui nad soovivad juurdepääsu raudtee infrastruktuurile ja võtmetähtsusega teenustele, sellepärast et äh, tihti need kuuluvad äh, olemasolevatele ettevõtetele neljanda raudteepaketi äh, turu äh, samas äh, peaks äh, neid kitsaskohti leevendama transpordisektor mõjutab Euroopa Liitu laiemalt, näiteks äh, üks neljandik äh, kasvuhoonegaasi äh, emissioonidest tuleb transpordisektorist ja see on üks suuremaid väljakutseid, et saavutada lõplikke dekarboniseerimise eesmärke, olgugi et transpordi heitkogus vähenes pärast aastat kaks tuhat neliteist. maanteetransport vastutab kõige suurema hulga Äh, heitete eest kaks tuhat kuusteist seitsekümmend kaks protsenti. kaks tuhat seitseteist äh, avaldas Kontrollikoda ülevaate aruande energia ja kliimamuutuse teemal, mis muuhulgas äh, sisaldas ka ülevaatlikku ülevaadet transpordi audititest, mis on Euroopa Liidu audiitorite poolt äh, läbi viidud, äh, mis tegelesid äh, konkreetselt kasvuhoonegaasidega või madala süsinikuheitega transpordiliikidega. Euroopa Komisjon on tõdenud, et meil on vaja intelligentse transpordi haldussüsteeme ja vastavad protsessid on praegu käimas, automatiseerimine, digitaliseerimine ja sõidu jagamine omavad potentsiaali muuta transpordisüsteem tõhusamaks, aga uued tehnoloogiad ja liikuvusmustrid äh, samuti toovad endaga kaasa väljakutsed, äh, mis on seotud äh, Äh, eraelu kaitsega, turvalisusega, vastutusega, andmete kaitsega. taristu kohandamine uute liikuvusmustritega ja muud aspektid toovad endaga kaasa liha välja, lisaväljakutsed, äh, millele on vaja leida lahendusi investeeringutega. palun Te räägite liiga kiiresti ja tõlkidel on raske teid tõlkida ja palun äh, üritage ka varsti lõpetada, ütleb esinaine. see ülevaate aruanne tunnustab, et äh, on saavutatud üldiselt edu taristu arengus äh, sisetranspordi turu avamises, samuti Äh, tuuakse välja siiski kuus väljakutset, millega Euroopa Liit peab tegelema transpordi valdkonnas. kõigepealt äh, olulised ja saavutatavad eesmärgid ja prioriteedid tuleb siduda olemasolevate ressurssidega, äh, teiseks tuleb luua tõhusad jõustamisvahendid Euroopa Liidu tasandil äh, tagamaks, et äh, liikmesriikide äh, taristu otsused on tihedalt seotud Euroopa Liidu prioriteetidega, eriti pöörates tähelepanu pudelikaeladele ja piiriülesele koordinatsioonile. kolmandaks tuleb keskenduda Euroopa Liidu rahastamisele, prioriteetidele ja äh, lisandväärtusele neljandaks äh, tuleb parandada Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide planeerimist, rakendamist ja kontrolli. viiendaks äh, tuleb tagada, et transporditaristu oleks piisavalt hooldatud ja jätkusuutlik ja kuuendaks tuleb tagada, et rohkem kaubavedu oleks väljaspool maanteed. suur tänu ja nüüd härra Zeller, palun aitäh! aitäh härra Palkole ja tema kaastöötajatele kontrollikojas äh, selle aruande eest, äh, mis äh, puudutab siis optimeeritud transpordisektorit Euroopa Liidus ja väljakutseid ja kolleeg Schmidti seisukoht on järgmine, et tänab eh, Kontrollikoda mahuka analüüsi eest, eh, mis puudutab siis Euroopa Liidu eelarvest rahastatud struktuuriinvesteeringuid ja siin on siis analüüsitud äh, Äh, viit erinevat transpordisektorit ja väga oluline on saada ülevaade äh, pärast seda, kui äh, e-, eriaruannetes on huvitavaid järeldusi tehtud, aga vaja on ka üldist pilti, mis seal on kaduma läinud. ja mustvalgelt öeldakse meile, et taristu väljaehitamine edeneb erinevas tempos Euroopa Liidus, mis puudutab kvaliteeti ja taristu taristu olemasolu on eriti Ida-Euroopas vaja veel jõupingutusi teha mõningates äh, liikmesriikides on üle-euroopaliste võrkude äh, taristu osad juba ära tehtud, teistes liikmesriikides on aga veel palju vaja teha. ja see on esimene kord, kus me oleme kuulnud erinevustest liikmesriikide vahel, ma mäletan üht, hästi ühte-teist kontrollikoja eriaruannet, mis tegi samasuguseid järeldusi DNS-i äh, väljaehitamise kohta, ma ei hakka siin kontrollikoja järeldusi korduma, vaid keskendun kahele soovitusele kuna need illustreerivad probleeme kõige paremini. kolleeg Schmidti küsimused komisjonile on siis järgmised. nagu juba mainitud, kontrollikoda analüüsil on konstateerinud, et reguleeriv raamistik on liiga keeruline ning vaja oleks parandada planeerimist, et millal saame arvestada sellega, et olukord paraneb või vähemalt muutub. mul on äh, juba kõrini ikka ja jälle samu äh, soovitusi, soov, samade soovituste kuulamist, kuulamisest, et kuidas komisjon tagab selle, et äh, Euroopa kodanike maksurahasid ähm, kõige mõttekamalt äh, kulutatakse, kui kulude, tulude analüüse viiakse läbi väga sporaadiliselt, kui üleüldse ja Claudio Schmidt on ka äh, transpordikomisjoni äh, liige ning seetõttu teab, millised probleemid on äh, seoses kaubavedude üleviimisega maanteelt raudteele, aga kui me oleme ausad, siis tegemist on siseriiklike probleemidega ja minu meelest on mõtlemapanev, et kontrollikoda mm, on siin tuvastanud mm, mi-, kes on äh, huvi, nende huvide taga, aga tegelikult tuleks selgeks teha see, et äh, Euroopa rahastamise puhul tuleb lähtuda ka Euroopa põhimõtetest ja mis puudutab siis äh, ülikiireid ronge, et et tegem-, trasside väljaehitamisega tegelevad liikmesriigid, aga kui tegemist on piiriüleste lõikude äh, ühendamisega, siis äh, on äh, tihti puudu vajalikest impulssidest äh, ja vahel lõpetatakse ehitamise ära vahetult enne piiri ja siis ei ole ka mingit vaja imestada, kui kaubavedude puhul kasutatakse maanteetransporti. ja DHL ütles mulle et, et kuuskümmend protsenti nende Äh, kaubaveos toimub äh, lennukiga nelikümmend protsenti mm, autodega ja äh, raudteetransporti praktiliselt ei kasutata, kuna see ei ole piisavalt paindlik. ja nüüd Claudia Schmidt jätkab, et see, mm, aga ei oleks vaja siin konkurentsi lämmatada, et Euroopa maksurahadega me äh, rahastama midagi, mida õõnestatakse, teiselt poolt, et väga, milles on põhjus, et võetakse küll meelde vastu Euroopa Liidu raha, aga mõeldakse siiski liik-, siseriiklike huvide peale. ja nüüd ma tahaksin omalt poolt äh, lisada, et kuidas hindab komisjon äh, Euroopa väliste jõudude püüdlusi äh, mis seonduvad Euroopa transpordisektori planeerimisega, seda me oleme juba näinud, kui tegemist on Hiina siiditee strateegiaga, et sadamad on juba suures osas Hiina omanduses või täielikult Hiina omanduses ja nüüd on ette nähtud ka sellel aastal Belgradist Budapesti äh, raudtee ehitamine, äh, ette on nähtud ka teiste raudteede ehitamine, et äh, hiinlased on väga aktiivsed, et kuidas on olukord Euroopa vastavate planeerimistega, mis, nagu me teame, Kontrollikoja aruandest on vägagi lünklik ja vaja oleks väga palju ära teha veel. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Ajala Sender Eh, aitäh. suur tänu ka härra Valkole selle kasuliku ülevaate eest, mis meenutab meile teatavaid asju, isegi kui tihtipeale äh, viidatakse siin juba ammu teada-tuntud äh, probleemidele. aga äh, siin on ka mitmeid uusi väljakutseid või mida tuleb uute andmete valguses vaadata. no väga hea on infot klassifitseerida, kuid oleks midagi rohkemat tarvis. me võime äh, arutada äh, transpordikomisjonis neid küsimusi, aga siin eelarve kontrolli komisjonis tahaksime me teada, äh, kuidas teie näete asju just finantseerimise seisukohalt, sest Euroopas on võimalik kasutada suuri äh, Äh, äh, summasid erinevates valdkondades, infrastruktuuri äh, projektides. ja seega on lisa, lisaks sellele on ka võimalus parandada teenuseid, mitte ainult teha taristuinvesteeringuid, nii et kas teil on ka selline äh, Äh, hierarhiseeritud äh, lähenemine mm, erinevatele äh, finantseeringutele, siin on struktuurifondid, ühtekuuluvusfond ja on ka Junckeri kava, muud investeerimisvõimalused. kas te võiksite öelda, mida te arvate nendest olemasolevatest rahastamisvõimalustest? ja nagu öeldud, siin on teatud pudelikaelad, mis paiknevad äh, põhiliselt äh, piiridel, äh, raudteetranspordi vallas, selle põhjuseks võib olla siis näiteks antud riikide prioriteetid, aga tahaksin teada, kuidas siis Euroopa mm, õigusakte siis rakendatakse, et äh, nende oluliste kitsaskohtadega toime tulla. ja siin on jah mainitud äsja ka Hiina probleemi, kuid ma arvan, et esmalt me peaksime mm, ise peeglisse vaatama. kui hiinlased siia tulevad, siis ikka sellepärast, et äh, Euroopa äh, ettevõtetel endil on mitmeid tõkkeid ja takistusi ja siin on ka selline Euroopa äh, patriotism ja on ka selge, et kui me rohkem ei pinguta, siis hiinlased tõepoolest tulevad siia ja on eurooplasemad, rohkem eurooplased kui meie ettevõtted. ja nüüd Euroopa Komisjoni esindaja, palun. Uh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud liikmed, härra Balko, aasta alguse ähm, puhul äh, soovin teile äh, head uut aastat ja äh, soovin, et nõnda olulisel aastal, valimiste aastal on ka siin arutatud, arutatavad raportid teie jaoks kasulikud ja huvitavad ja Euroopa komisjoni arvates on see ülevaate aruanne äh, väga hea, annab hea äh, ülevaate sellest, mis on siis möödunud aastal äh, toimunud transpordisektoris ja me oleme igati kursis selle sektori väljakutsetega ja siin on ka mitmeid ettepanekuid ja ma sooviksingi, et siin koda võiks ka edasi liikuda mobiilsuspaketi ettepanekutega et ja ka oluliste eelarve ettepanekutega seoses, mis on Euroopa Komisjonilt tulnud. ja äh, äh Alessandri Schmidti ja Ratzelleri äh, küsimustest lähtuvalt on ka äh, minul enne neid veel mõningad kommentaarid transpordisektori kohta. siin on tõesti mitmeid äh, ettepanekuid äh, kolmes mobiilsuspakt äh, paketis, äh, mis siis võimaldab puhtamat liikumit, mis, liikumist, mis pakub siis puhast ja taskukohast transporti kõigile, mis vähendaks CO2 heitmeid, aga siin on ka muid ettepanekuid TNT võrgustike ka seotult äh, kasvuhoonegaaside äh, heitmete vähendamise eesmärki silmas äh, pidades ja nii edasi ja selles suhtes ma ütleksin, et Euroopa Komisjoni ambitsioonid on väga kõrged ja ma arvan, et seda on ka komisjon ja parlament hästi mõistnud, aga ähm, lisaks sellele on meil taristuinvesteeringu eesmärke Äh, sõnastatud, mitmed eesmärk, äh, mitmeid ettepanekuid äh, tehtud ja aastal kaks tuhat neliteist juba ähm, pandi paika teatud poliitika eesmärgid ja ma arvan, et me olemegi nende poole praegu liikumas ja sinna hästi jõudmas tõepoolest äh, Äh, äh, võtab aega näiteks Cäsari süsteemi ülesehitamine või siis ka nende piiriüleste puuduvate lülide või pudelikaelade kõrvaldamine. nii et meil on äh, tarvis siin erinevaid etappe, et need projektid ellu viia ja praegu pärast nelja aastast perioodi olemegi nüüd ühega ühele poole saanud, me Mm, kas me oleme mm, edusamme tegemas, küsis kolleeg Seller. oleme tõepoolest, meil on keskselt äh, hallatud äh, fond, kus on äh, vahendid ja maanteetransporti me sealt raha ei eralda, välja arvatud ohutussüsteemide vallas. me just oleme keskendunud äh, ühtekuuluvusriikidele, meil on üldine äh, rahastus, aga äh, ka selline eraldi rahastusvahendid nendele riikidele ette nähtud ja see on hoopis mm, midagi muud võrreldes varasemate ettevõtetega, näiteks Balti riigid, Rumeenia, Bulgaaria ja nii edasi. Need riigid on eh, just eh, saanud tuge nende jaoks kõige keerulisemate projektide eh, elluviimisel. ka Euroopa ühendamise rahastuses on meil põhimõte, et kui raha õigel ajal ära ei kasutata, siis see, seda enam pole, see läheb muudele. ja nüüd me tahaksime minna veel sammu edasi ja äh, ja eh, jagada siis seda eh, raha nii-öelda konkurentsi õhkkonnas nende ühtekuuluvusriikide eh, vahel. Ehm, see, seda on jah vastu võetud küll nii ja naa, aga me leiame, et seni ellu viidud projektid on olnud edukad, aga tegemist on väga pikaajaliste projektidega. Rail Balticu puhul oleme Ähm, mm, varsti siis äh, projektini endani jõudmisel läheb aastaid-aastaid enne kui äh, saab konkreetsemalt edasi liikuda. seega on ka Euroopa Parlamendi tuge vaja järgmise finantsraamistiku juures, äh, et järgmisel ülevaate, äh, ülevaate aruande juures saame öelda, et me ei ole mitte ainult eesmärke seadnud, vaid me oleme need ka saavutanud, sest meie eesmärgiks on tõesti näha, et ähm, eelmist raportit võetakse aruandesse ja, ja arvesse ja selle põhjal saavutatakse konkreetseid äh, tulemusi. ja äh, siin oli ka äh, juttu sellest, et meil on väga konkreetne rõhuasetus projektide puhul kuna äh, toetuskõlblikke projekte ei ole väga palju, ka äh, möödunud korral me rääkisime pilootprojektidest ja äh, ülikiirest raudteest, näiteks Alpide ähm, problemaatikat tõsteti siin esile, aga me peame jah, ootama Äh, aastaid, enne siis, kui see äh, nii-öelda see modaalne muutus äh, toimub. Hiina tõepoolest on jõulisemalt esile kerkimas, Belgrad Budapest projekt, mida te mainisite, on üks näide, siin on küll ainult lubadus antud, et Hiina investeeringute toel see teoks saab. aga meie talitused Äh, jälgivad seda, äh, et äh, Euroopa õigustikus siiski ähm, arvestatakse keskkonnaõigust ja nii edasi. seda muidugi kõigi rahastuste puhul. nii et siin saab öelda, et me oleme tõesti hästi edasi liikumas nende uute poliitikatega Äh, ühelt poolt siis äh, seadusandlusega, mobiilsus, mobiilsuspaketiga ja teisalt ka äh, pakkudes vahendeid, et investeeringuid Äh, teha ja et liikuda eemale siis äh, äh, õhku reostavast maantee ja õhutranspordist. nii et ma loodan proua Alessanderga, et vastasin enamikule teie küsimustele, mis puudutab Hiina firmasid, sest ma arvan, et ma arvan, et me oleme teiega nõus, me peame olema ettevaatlikud, endastki mõista, me jälgime rahastuse küsimusi Äh, kontrollikojas ja äh, jälgime ka varasemate äh, soovituste elluviimist ja mulle tundub, et see ülevaatearuanne pakub ka selle kohta piisavalt põhjalikku infot, aitäh! Yes, before uh, answering. härra Palko, palun piisavalt lühidalt. Like... jah, kõigepealt vabandan, et oma ettekandes keskendusin ajapuudusel ainult äh, teisele ja kolmandale osale, aga esimeses osas oli just juttu Euroopa Liidu poliitikatest äh, nendes äh, valdkondades, mida te esile tõstsite ja lõikudes kakskümmend viis ja seitseteist on siis täpsemalt räägitud investeerimisvajadustest ja rahastusvõimalustest ja tabelis kaks on ka näha eelarve eraldised aastast, aastaks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend, TNT, Marko ähm, Polo ähm, äh,, Horisont kaks tuhat kolmkümmend, äh, ühtekuuluvusfond ja nii edasi. nii et äh, siin on hulgaliselt arve ja ka selgitusi selle kohta, mida siis äh, äh selle rahastusega tehakse ja täpsemalt äh, millega äh, leheküljel kolmkümmend üheksa äh, punktis seitsekümmend kaks on siis juttu prioriteetidest, siis just kõige kõrgema Euroopa lisandväärtusega investeeringute puhul ja siin on siis mainitud konkreetseid projekte Äh, möödunud äh, viie aastaga on äh, välja antud kolmteist eri raportit transpordi valdkonnas ja siin on siis see kõik kokku võetud. tahtsin seda lisanduseks öelda, aitäh. mul on väga kahju, meil on veel üks eriaruanne vaja ära käsitleda. lõpetuseks saab sõna väga lühidalt kolleeg Seller. aitäh, proua juhataja. ka siin on äh, kolleeg äh, Claudia Schmidt palunud mul edasi ette lugeda oma arvamus. vabandust, kõigepealt lõpetame punkti küm-, üheksa ära ja siis jätkame punktiga kümme. nagu siin komisjon kirjeldas, planeerimine on väga mõistlik, mis puudutab üle-euroopalist äh, transpordivõrgustikku, seaduslikud alused on ette valmistatud ma loodan, et see, mida komisjon siin ütles, et nagu kolleeg Ajala Sender ütles, et ähm, et äh, liikmesriigid ähm, lõpuks ometi hakkavad mõtlema euroopalikumalt, mitte niivõrd liikmesriikide huvidele ja et äh, jõutakse üle-euroopalise transpordivõrgustiku väljaehitamiseni, mis puudutab äh, raudteetransporti, me loodame, et äh, endiselt, et Brexitit ei tule, aga kui Brexit tuleb, siis me näeme, mida see tähendab. Äh, et need, äh, kui katkevad need seni hästi toiminud ühendused ja mida see siis endaga kaasa toob majanduse jaoks ja liik-, inimeste liikuvuse jaoks. ja võib-olla siis jõutakse sellele mõtteni, et äh, mida ka Kontrollikoja on öelnud, et need võimalused, mis on olemas äh, sidusa üleeuroopalise transpordisüsteemi väljaehitamiseks, et neid tuleks ka kasutada, et äh, lootus sureb viimasena. aitäh ja nüüd jõuame viimase päevakorrapunkti juurde, mis puudutab siis Euroopa Liidu reisijate E, eriaruannet ja sõna saab härra Puhvan. proua esinaine, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud äh, eelarve kontrolli komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin äh, esmalt soovida teile kõigile head kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat, mul on väga suur au tutvustada teile äh, Äh, eriaruannet äh, number kolmkümmend kaks tuhat kaheksateist Kontrollikojalt, äh, mille pealkiri on, et Euroopa Liidu reisijatel on palju õigusi, kuid reisijatel tuleb nende eest siiski võidelda. ja meie oma auditis keskendusime Euroopa Liidu reisijate õiguste raamistikule, mis tuleneb erinevatest määrustest, mis käsitlevad äh, Ehm, lennutransporti, raudteetransporti ja ehm, ehm, veeteede transporti ja bussitransporti. me hindame seda, mida on lubatud eh, reisijatele, aga kirjeldame siis erinevaid väljakutseid, mis on ja ma räägin teile pea, kolmest peamisest väljakutsest äh, ja meie peamistest soovitustest. esmalt tahaksin rõhutada fakti, et meie töödes me tuginesime kümnele peamisele reisijate õigusele, mil näiteks ka õigusteabele, õigusabile ja hüvitisele. ja me konstateerisime, et neid õigusi rakendatakse mm, väga erinevalt nelja transpordiliigi puhul. ja reisiõiguste raamistik on, ei ole äh, tihti äh, eriti selge ei reisijate jaoks ega vedajate jaoks ega ka äh, riiklike asutuste jaoks, kes peaks neid õigusi jõustama, nagu näiteks õigus abile, kui tegemist on reisi katkemisega, see ei ole määrustes hästi määratletud ja tihtipeale vedajad otsustavad, millist kaitsetaset me saame reisijatena. ja ainult siis, kui reisijad tunnevad hästi oma õigusi, äh, õnnestub neil olukorda tasakaalustada ja läbi viidud uuring auditi käigus näitas, et äh, teadlikkuse tase on praegu umbes nelikümmend protsenti ja see on jäänud sama kõrgeks, kui see oli neli aastat tagasi. raamistiku keerukus on viinud selleni, et on tekkinud terve uus nõudmiste esitamise sektor ja ja kohtuväliste vaidluste lahendamise ettevõtete sektor ja tahaksin rääkida seda, sellest, et mm, ei ole läbipaistvust mm, praeguses raamistikus, et praegu reisijal ei ole mingit teavet eh, hilinemise eh, põhjuste kohta või eh, abi kohta või hüvitiste kohta, mida on saanud teised reisijad keda sama reisikatkestus on mõjutanud. kahjuks on asi nii ka äh, riiklike asutuste menetluste puhul, et kui tegemist on marsruudi muutmisega, äh, hüvitamise või, või teiste abivormide puhul, äh, on võimalik või see juhtub isegi tihti, et reisijaid koheldakse erinevalt. meie raportis tuuakse ära erinevaid ebavõrdse kohtlemise näiteid. kokkuvõttes oleme sõnastanud viis soovitust komisjonile ja mul on väga hea meel, et meie meeskonnad leppisid kõigi nende osas kokku esiteks teeme komisjonile ettepaneku, et tuleks analüüsida seda, kuidas kümmet reisijate peamist õigust kaitstakse nelja, nelja transpordiliigi puhul ja kui võimalik, siis tuleks olemasolevaid erinevusi vähendada. me soovitame komisjonil avaldada uusi suuniseid, mis paneksid paika minimaalsed äh, normid, äh, mis puudutavad äh, reisijatele edastatavat teavet reisitõrgete puhul ja kohustust vedajatele Ähm, marsruudi muutmise puhul ja muuhulgas kas nähakse ette siis teiste transpordi, teiste vedajate kasutamist. ja kolmas soovitus äh, puudutab seda, et komisjon peaks äh, käivitama tihedas koostöös riiklike asutustega teadlikkuse tõstmise kampaaniaid selleks, et äh, reisijate teadlikkus jõuaks ületaks, ületaks neljakümne protsendi taset. ja neljas soovitus puudutab äh, läbipaistvuse puudumist, me äh, kutsume üles komisjoni panema paika minimaalseid norme abi jaoks. Äh, et praegu näiteks on võimalik, et et ainult lubatakse kulud hiljem katta, aga see ei ole äh, aktsepteeritav, me paneme, teeme ettepaneku, et lennureisijad saaksid vähemalt nelikümmend eurot ja teiste transpordiliikide puhul saadaks vähem ja me teeme ettepaneku, et äh, nelikümmend kaheksa tundi pärast reisi katkestust äh, annaks vedajad teada, mis olid hilinemise või tühistamise põhjused, see võimaldaks äh, vastavatel riiklikel asutustel, kes tegelevad õiguste rakendamisega, analüüsida ja kontrollida vedaja tegevust, et äh, kui vedaja tunnistab, et äh, hilinemine või tühistamine on tulenenud äh, tema enda veast, siis me ootame, et ta automaatselt maksaks välja võlgnetavad hüvitised ja me kutsume üles komisjoni esitama ettepanekuid, mis äh, on suunatud äh, liikmesriikide ähm, õiguste rakendamisega ähm, tegelevatele ametitele, et tagatakse ähm, teave olemasolu ja et oleks olemas mandaat, äh, mis äh, võimaldaks saada korralikku ülevaadet äh, reisijate õiguste rakendamisest. sellega ma praegu lõpetaksingi ja oleme valmis vastata, vastama küsimustele. aitäh ja nüüd saab äh, sõna härra Zeller. aitäh, proua juhataja ja ka siin äh, loen ette kolleeg Claudia Schmidti arvamuse kõigepealt suur tänu selle eriaruande eest äh, härra Puhvanile ja Euroopa Kontrollikoja töötajatele. pärast seda, kui reisijate arv viimasel kahel aastakümnel on väga palju tõusnud, on tegemist tõelise verstapostiga, et äh, tõesti on jõutud reisijate õiguste määratlemiseni, eriti kui me mõtleme, kui paljusid see puudutab ja kui tegemist on äh, kompensatsiooni maksmistega, aga mõtlemapanev on see asjaolu, et liikmesriikides on erinevaid, et, et äh, määrustes on erinevaid sätteid võimalik erinevalt tõlgendada, näiteks teave või abi või, või toetus või siis tingimused äh, reisijate teistsuguseks transpordimiseks ei ole äh, korralikult määratletud ja see ei võimalda reisijatel oma õigusi ka korralikult kasutada ja väga kahetsusväärne on, et äh, liikmesriikide ametid kohati ei ole ka piisavaid volitusi saanud reisijate õiguste paremaks rakendamiseks ja kolleeg Schmidt on komisjoni suhtes äh, tavaliselt äh, alati väga kriitiline, aga tahaks positiivselt välja tuua selle, et äh, komisjoni üle, poolne järelevalve on viinud selleni, et määrused on muutunud selgemaks, aga märkida tuleks seda, et komisjonil ei ole mandaati reisiõiguste rakendamiseks ja seetõttu meil ei ole harmoonilist rakendamist tagatud. ja seetõttu kuna komisjonil selles valdkonnas ei ole reisiõiguste jõustamise mandaati, tahaks komisjon viidata äh, lühidalt äh, olemasolevate määruste muutmisele ja küsida, et äh, milliseks peab komisjon šanssi, et reisijate õigused on pärast varemini jõustatavad, kas komisjoni mandaati rak-, laiendatakse, et kas äh, Äh, komisjonil saab olema võimalus saada ülevaade jõustamise olukorrast ja millised võimalused on ilma mandaadi laiendamiseta komisjonil parandada reisiõiguste olukorda ja raportöör par-, äh, tänab juba ette vastute eest. aitäh ja nüüd saab sõna härra Reuters. Äh juhataja, lugupeetud äh, saadikud, härra Puhvan, aitäh selle aruande eest, komisjon võtab teadmiseks selle raporti ja on nõustunud soovitustega väga lühidalt tahaks rõhutada, et Euroopa Liit praegu on ainus koht maailmas, kus on reisijatele tagatud kõigides transpordiliikides õigused ja komisjon on läinud kaugemale, moderniseerides lennureisijate õiguste määrust ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on tehtud uus ettepanek ja tahaksime nüüd äh, üles kutsuda nõukogu ja parlamenti, et kiiresti mindaks edasi nende kahe ettepanekutega, mis annaksid panuse sellesse, et oleks võimalik äh, neid soovitusi rakendada. ja vastates äh, mm, proua Schmidti küsimustele tahaksin omalt poolt öelda, et me loomulikult näeme seda eriaruannet võimalusena äh, tagada äh, reisijate õiguste korralik äh, taga, jõustamine, et äh, ja lepitada vajadusel ettevõtjaid ja reisijaid ja me arvame, et me saame seda teha kahe ettepanekuga, mida, mis praegu on kaasotsustamismenetluses kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrus on juba aastaid peatatud, kuna on erimeelsusi Gibraltariga seoses, aga loodetavasti on seda võimalik reaktiveerida ja et see annab panuse reisiõiguste olukorra parandamisse ja loodame, et saame Euroopa Parlamendi seisukoha selle ettepaneku kohta ja loodame selle saada väga kiiresti. lisaks sellele tahaksin äh, härra Zellerile ja proua Schmidtile öelda, et me käivistame kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal uurimuse selle eriaruande jätkutööna ja selles siis käsitleme seda eriaruannet, vaatame, et kas on võimalik äh, reisijate õigusi konsolideerida niimoodi, nagu siin eriaruandes soovitatud on. auditis äh, kavatsetakse siis äh, tegeleda õiguste parandamisega keskpikas perspektiivis ja analüüsime ka seda, et kas me saame algatusõigust kasutada selleks, et Äh, tegeleda edasi nende ettepanekutega, mida Kontrollikoda on siin teinud, nii et me oleme väga positiivsed, äh, meelestatud. ja kasutan võimalust äh, tänada siin Kontrollikoda ja kiita Kontrollikoda selle väga hea eriaruande eest, aitäh! aitäh ja lõpetuseks saab sõna kolleeg Puhvan ja siis veel kord raportöör. aitäh! proua juhataja. ma loodan, et tulevikus, kui komisjoni mandaate on võib-olla laiendatud, ma arvan, et see audit on heaks võimaluseks selleks, et et uued määrused saaksid veelgi paremad ja et Äh, raudteetranspordi reisijaid õigusi käsitletakse uues määruses. me oleme teinud väga head koostööd Euroopa Komisjoniga. ja mina olen vahel ka reisija ja mõistan väga hästi seda valdkonda, ma pean ühelt lennuväljalt minema teisele lennuväljale ja ei ole alati lihtne leida mingit äh, teist lendu või äh, jõulude ajal näiteks on väga palju reisitõrkeid. ja siis ma puutun samuti kokku nende äh, probleemidega, et kui on näiteks kaheosaline lend ja teine lend on Atlandi-ülene lend, kui esimest lendu ei õnnestu asendada selleks, et jõuda õigeaegselt, siis ei ole võimalik ka jõuda õigeaegselt äh, Ameerika Ühendriikidesse. mõtlesin, et kui, et et tegelikult on äh, lendamise asemel lihtsam autoga Frankfurti äh, sõita ja siis ähm, sealt otselennuga edasi lennata, sest siis on kindel, et jõuame õigel ajal kohale. aitäh, me oleme ala-, kõik ohvrid ja kui me siin väikse küsitluse teeksime, siis näiteks teel Slovakkiasse, Kosicesse ehm, läksin, jäin pidama äh, Varssavisse, hommikul lendasin sinna ja pärast lendasin tagasi, sest ei olnud võimalik äh, mingit äh, asenduslendu saada, nii et see on tõesti väga paha, tekitab väga palju pahameelt, kui niimoodi läheb. härra Zeller, jah, ma saan nõustuda palju reisiva isime-, inimesena on mul ka selliseid kogemusi, nagu komisjon juba välja tõi meil on siin tegemist erilise aastaga, valimiskampaania aastaga, et siis äh, alati küsitakse, et mis kasu sellest Euroopa Liidust üldse on, ma arvan, et lennureisijate ja üldse reisijate õiguste parandamine on üks suurtest Euroopa Liidu äh, suurt edulugudest, seda on liiga vähe väärtustatud ja hea äh, on no, alati parima vastand ähm, ma arvan, et selles osas, mis puudutab äh, reisijate õiguste tagamist, on meil võimalik edusamme teha ja et, äh, et seda on võimalik siis äh, ka välja tuua valimiste aastal. aitäh, sellega oleme jõudnud selle päevakorrapunkti lõppu lõppu ja päevakorrapunkt üksteist, muud küsimused siin mul ei ole, mingeid sõnasoove. tahaksin teie tähelepanu juhtida, et järgmine koosolek on kahekümne esimesel jaanuaril alates kella kolmest Brüsselist. kõike head seniseks ja aitäh osalemisest. sellega on koosolek lõppenud.